Good afternoon. tere õhtust, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. meil on Eesti eesistumise tutvustamine tänases päevakorras plaanis järgmise punktina. kohal on kolm ministrit kõigepealt proua Kadri Simson, majanduse ning taristuminister Eestist. tema vastutab ka energiatööstuse eest. nagu väga hästi mäletate, ITRE komisjon tegeleb väga lihtsalt tähtsate teemavaldkondadega selle poliitika valdkonna raames, puhta energiapakett, elektroonilise kommunikatsiooni seadustik, siis äh, viimased algatused kosmose ning äh, kaitsetööstuses ja sellega seotud poliitikas. samuti alustame oma tööd Horisont kaks tuhat kakskümmend kallal äh, vabandan, üheksanda raamprogrammi ettevalmistamise kallal. see on vägagi tihedalt seotud kõigi tööstus, konkurentsi ja energiat puudutavate teemadega. ja me sooviksime praegusel ajal alustada läbirääkimisi mitmetel tähtsatel teemadel ning ootame, et Eesti eesistuja aitaks välja töötada ühised äh, seisukohad puhta energia valdkonnas. see on meie jaoks oluline. ja kui Eesti eesistuja jaoks on midagi eriti olulist, siis kindlasti digitaalne tegevuskava. Eesti on äh, digitaalvaldkonnas üks kõige edumeelsemaid riike. ning äh, ootame tiitrekomisjoni koheldata, koheldakse eriliselt esi, Eesti eesistuja poolt. meil on suur rõõm teid täna siin meie seas tervitada, proua minister. ning äh, ootame põnevusega teie eest, Eesti eesistumise programmi tutvustust. palun. suur tänu. suur tänu, härra professor Pusek ja ma võin kinnitada teile, et teie komisjon kindlasti saab erikohtlemise äh, osaliseks meie poolt ja, ja mul on, ma tulen teadlaste perest ja ma tunnen juba praegu siin ennast justkui kodus. aga äh, nüüd siis äh, Tööstuse, Teaduse, Energeetika Komisjoni austatud liikmed, daamid ja härrad, mul on suur au ja hea meel äh, tutvustada teile ja arutada koos teiega meie prioriteete selle aasta teiseks poolaastaks. ITRE komisjoni liikmetel on oluline roll Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärkide seadmisel ja, ja Euroopa Liidu konkurentsivõimet puudutavate otsuste langetamisel. sellega seoses ma tõesti väga hindan seda kolleegidega mõttevahetuse võimalust. meil toimus juba eelmisel ähm, aastal minu kolleegidega väga hea dialoog Tallinnas ning mul on olnud väga kasulikke arutelusid ka Brüsselis teiega siin ja ka mujal. üheskoos peame leidma parimaid lahendusi oma kodanike ja ettevõtjate huvide teenimiseks. usume, et Euroopas on ühisosa väga suur, tegelemaks edukalt nende väljakutsetega, millega oleme täna silmitsi ja, ja ka kasutamaks ära meid ootavad paljud võimalused lubage mul nüüd jätkata energiapoliitikaga. see on äh, meie ühiskonna jaoks oluline sektor ja siin on käimas põhjalikud muutused, jõudmaks äh, täielikult toimiva energialiiduni. ja Eesti eesistumise kõige olulisemaks eesmärgiks ähm, kaks tuhat seitseteist äh, teise semestri all on seotud just äh, seadusandliku tegevusega. nõukogu soovib äh, tagada turupõhise energiavarustuse, vähendada Euroopa Liidu energiasõltuvust ja äh, luua ka tulevikukindla kliimapoliitikaga ning töötades edasi komisjoni ettepanekutega neljas valdkonnas energiapoliitikasse, see puudutas elektrituru kujundamist, energialiidu juhtimist, taastuvenergia ja energiatõhusus Eesti eesmärgiks on tagada ähm, kvaliteet ja äh, tasakaal ka seadusandliku tegevuse käigus ja siin me jätkame Malta eesistuja suurepäraselt tehtud äh, tööga ja me soovime jõuda siis ka edusammudeni puhta energia paketi ettepaneku osas, mis on, mille puhul on äärmiselt oluline elektrituru ümberkujundamine, see on üks olulisemaid äh, nurgakivisid energialiidu turul. samuti hästi toimiv turg on ähm, oluliseks mootoriks arengutele ja taastuvenergia varustus on üks kõige olulisema, olulisemaid motivaatoreid ka energiatõhususe jaoks sujuvama juhtimise korraldamine on tähtis energia- ja kliimapoliitika jaoks ja siin on põhieesmärgiks just valdkonna ülene Äh, pikaajaline, äh, pikaajalise ähm, instrumendi väljatöötamine ja siin on oluline siis tegeleda äh, selle nimel, et kliimapoliitika teeniks meie ühiskonna, investorite ja ka rahvusvaheliste partnerite või, ja oluline on see, et Energialiidus saaks ähm, tegelikkus ja me kavatseme kaks trialoogi äh, energiatõhususe ettepanekute osas ähm, ähm, avada parlamendiga ning siin me sõltume loomulikult parlamendi võimalustest, aga me sooviksime alustada triloogidega kõige hiljem novembri lõpus ning jõuda äh, kokkuleppeni vähemalt ühe direktiivi osas, see käsitleb siis ehitiste energiatõhusust. digitaalne eesistumine on meie horisontaalseks prioriteediks kõikides sektorites ja siinkohal ka energiasektorites ja me teeme siinkohal koostööd liikmesriikidega selleks, et tulla välja deklaratsiooniga, mis puudutab sünergiaid ähm, ähm, avaliku erasektori partnerluste osas äh, valdkonnas ja mis puudutab nüüd Nord Stream kahte, siis me alustame arutelusid komisjonis ähm, soovituste osas, mis puudutab läbirääkimiste mandaati ja esimene arutelu on ette nähtud kahekümne viiendal juulil liikudes nüüd energia juurest ja sooviksin öelda, et äh, ma vastutan ka väga äh, oluliste konkurentsivõime äh, nõukogu teemade eest. Läheme siis tööstuspoliitika juures ja maikuus konkurentsivõime nõukogul kõik liikmesriigid ütlesid selgelt välja, et tööstus ja tootmine peaks endiselt jääma üheks olulisemaks poliitika prioriteetiks Euroopa Liidus ja seda rõhutati ka Euroopa Ülemkogul viimasel kohtumisel juunikuus nõukogu kutsus komisjoni üles tulema äh, välja Euroopa Liidu tööstusstrateegiaga ja ka tooma välja strateegilised eesmärgid tööstuse jaoks ning kutsuti üles koostama ka tegevuskava konkreetsete meetmetega. me tervitame ka resolutsiooni e, tööstusstrateegia osas, ähm, mille Euroopa Parlament võttis eelmisel nädalal vastu. Eesti eesistujana toetab kõiki neid taotlusi ning me jätkame oma tööd selles suunas oma eesistumise perioodil me keskendume ka äh, sellel teemal, mis käsitleb tööstuse ja kõrgtehnoloogilise tootmise digitaliseerimist. me teame, et see on äärmiselt oluline teema Euroopa Parlamendi jaoks ja ka teie komisjoni jaoks. kui me räägime ainult tööstusest, siis ma sooviksin väljendada ka meie toetust Euroopa Kaitsefondile ja samuti Euroopa Kaitsetööstuse arenguprogrammile ning ma loodan, et see viimane ka peatselt rakendub. meil on hea meel näha, et parlament on meie heaks partneriks äh, nendes töödes, eriti arvestades ka resolutsiooniga novembrist kaks tuhat kuusteist, mis julgustas komisjoni tõhustama tööstuslikku ja tehnoloogilist alust kaitsesektoris. ja Euroopa kaitsetööstus on äärmiselt oluline viiesaja tuhande kõrge kvalifikatsiooni nõudva töökohu jaoks, siis me loodame, et selle teemaga tegevused jätkuvad kiiresti. ja paar sõna ka idufirmade ja kasvufirmade algatuse ähm, kohta. ja ma sooviksin äh, ka rõhutada, et ähm, Konkurentsivõime Nõukogu tervitas ka komisjoni vastavat algatust ja äh, nõukogu täielikult toetas äh, ka äh, seda, et tuleks ähm, välja töötada parem ähm, keskkond innovatsiooni ja ettevõtluse jaoks, mis siis lihtsustaks samuti idufirmadel kasvada. Eesti eesistumine kavatseb ka Ähm, koostada komisjoni algatuse osas jätkutegevuse ja eesistumise ajal me soovime siis vahetada arvamusi konkreetsete rakendusmeetmete osas ja arutada ka neid meetmeid ja tegevusi, mida on vaja veel võtta ja nii palju siis minu ettekandest ja suur tänu teile kuulamise eest ja nüüd ma kuulan huviga ka teie küsimusi ja minu kolleegid katavad teisi teemasid hiljem. suur tänu, proua minister! mina sooviksin kõigepealt siis fraktsioonide esindajatel sõna võtta. proua Castillo Vera Rahvapartei nimel, palun, sõna on teil. Eh, suur tänu ja tere tulemast meie komisjoni ja väga hea oli kuulda ka nendest tegevustest, mis te, äh, millega te tegelete, sellepärast et äh, me tõesti tegeleme väga paljude oluliste teemadega siin komisjonis. aga loomulikult puhta energia pakett on äärmiselt oluline meie tegevuses. ja me eh, siis loodame, et eh, järgnevatel kuudel peale suvepuhkust me jõuame vähemalt ühise seisukohani nõukogus. me teame, et see on väga eh, keeruline. aga me loodame, et me selleni jõuame ja oma seisukohast ma sooviksin öelda, et te arvestaksite kahe põhiaspektiga ja see puudutab siis juhtimist ühelt poolt ja elektrituru äh, kujundamist. ja see on seotud ka äh, ühenduvusega. see puudutab ka minu koduriiki ja ka äh, teisi kod-, riike, aga siin tuleb tõesti edasi liikuda, arvestades sellega, et meil on ikkagi ühine turg. ja oluline on see, et kõik liikmesriigid leiaksid äh, ka vajalikud äh, äh, vahendid selleks, et ühendatavus oleks tagatud. ja see ei puuduta mitte seda protsessuaalset määra, vaid siin tuleb ka kulutõhusalt investeerida nendesse ühendustesse. nii et ma arvan, et see on oluline mm, teema kõikide liikmesriikide jaoks ja see on oluline teema ka meie Rahvapartei jaoks. aitäh ja nüüd äh, sotsialistide demokraatide nimel härra Sorinio, palun. suur tänu. kõigepealt sooviksin palju edu proua ministrile eesistumise puhuks, et ma saan aru, et sellega on seotud väga suured väljakutsed, eriti mis puudutab siis digitaalliitu. ja siinkohal me loomulikult peaksime arvestama ka nende suurepäraste äh, praktiliste äh, tegevustega, mida infoühiskonna raames on Eestis juba saavutatud. ja ma näen, et äh, täna äh, räägivad äh, siin ka ettevõtluse infotehnoloogia minister, nii et see on äärmiselt tähtis meie jaoks, sellepärast et digitaalliit ei hõlma mitte ainult digitaalset siseturgu. ja selleks, et need, see tegevus oleks edukas, me peame looma töökohti ja samuti peab panustama kaasamisele, tuleb kaasata kõik kodanikud, kes ähm, saavad kasu või peavad saama kasu digiteenustest. praegu ma sooviksin äh, tänada meie proua ministrit, kes väga põhjalikult oma äh, plaanidest rääkis. ja mina äh, tegelen Wi-Fi for you projektiga see on väike, väikesemahuline algatus, aga sellel on väga suur potentsiaal. nimelt äh, avalikes ruumides äh, tuuakse internet ja see on äärmiselt äh, oluline info ühiskonna jaoks Euroopas ja seetõttu mul oleks ka küsimus proua ministrile, et kuidas teie kavatsete selle algatusega edasi minna, sellepärast et see on ka teie eesistumise üheks punktiks ja, ja digitaalühiskond on seotud ka energialiiduga, eriti mis puudutab siis puhast energiat. oluline on see, et me kogu infot, mis käib selle kohta, ka kogume. et energiavõrgud peavad olema digitaalselt üksteisega äh, seotud, võrgustatud ja selle eesmärgiks peab olema konkurentsivõime edendamine nii tööstuse valdkonnas, teenuste osutamise valdkonnas ja nii edasi, nii et see on väga suur väljakutse. Äh, teisisõnu, meie ootused on väga kõrged äh, teie eesistumisega, sest eriti mis puudutab siis Wi-Fi for you algatust ja interneti teemat ja see on seotud siis ka energiavõrkudega. aitäh! suur tänu, proua minister, ka mina sooviksin teid tervitada siin meie komisjonis. Teie eesistumine leiab aset ajal, mil ähm, arutatakse ühte kõige olulisemat teemat ja see käsitlebki energiapaketti see mõjutab meie majandust äh, mitmel järgneval aastal, sellepärast et majandus äh, Euroopa Liidus ja kõikides liikmesriikides on vägagi olulisel määral seotud äh, energiavaldkonnaga. Te rääkisite, et aset leiavad kaks trioloogi, mis käsitlevad seda konkreetset teemat ja mul oleks üks konkreetne küsimus teile kuidas ähm, te kavatsete tagada sidusust nende seitsme teema osas, ähm, kus üheks on siis ka energiatõhusus? nii et kuidas kavatsete käsitleda neid teemasid nõukogus, sellepärast ma tean, et seal on väga palju erinevaid arvamusi ja erinevaid ootusi nõukogus, nii et ma mõistan, et see on keeruline küsimus, aga millised on teie ootused seoses nende triloogidega? nüüd Alde nimel proua Kallas, see on tõesti suurepärane võimalus täna rääkida eesti keeles ja seetõttu ma räägingi eesti keeles. <laughs> tore sind siin näha äh, äh,. ma te tegelikult tahaks küsida äh, elektrituru disaini kohta. meil just lõppes äh, komisjoni istung, kus me arutasime elektrituru disaini äh, Äh, siis ettepanekuid ja, ja sealt tuli väga selgelt välja, et, et on väga paljud, kes tegelikult sellisesse mar-, äh, turupõhisesse lähenemisse võib-olla ei usu, et minu küsimus ongi äh, seotud sellega, et kuidas nõukogus need asjad paistavad, kas nõukogus on tunnetus, et elektrituru siis disaini osas jõutakse kokkuleppele selliselt, et see energia turg, äh, siseturg siis energeetika küsimustes äh, hakkaks ka paremini toimima, aitäh. For us first experience as well, Kaia speaking is not. ka meie jaoks on see esimene kord kuulda, kui Kaia räägib eesti keelt, aitäh. järgmine kõneleja, kolleeg Turmes, palun. räägib ka eesti keelt? ei räägi härra Turmes ja ma räägiksin eesti keelt väga napilt. niisiis ähm, suur tänu proua ministrile teile ka selle eest, et kahekümne üheksandal septembril äh, siis äh, võõrustate meid ka äh, oma üritusel Bal-, Läänemere piirkonnas, mis on seotud siis ka sajaprotsendiliselt puhta energiaga. ja võib-olla te saate rääkida natukene rohkem piirkondlikust koostööst eh, praktilises plaanis, sellepärast et eh, teie piirkonnas on eh, kõige rohkem juba kogemusi sellega saavutatud ja ma olen natukene üllatunud selle üle, et see vastastikuse mõistmise memorandum, mis on seotud siis te desünkroniseerimisega Vene turust, et selle, seda ei ole veel allkirjastatud, et, et miks? sellepärast, et meil on kolm Balti riiki, kes on samas olukorras ja keda me sooviksime aidata, aga kas te olete valmis ka siis koostööd tegema? nüüd tööstuspoliitika oma eesistumise ajal te näete, et, et, et komisjoni poolt tuleb ka uus ettepanek mis puudutab siis autotööstus ja selge on see, et autotööstus peab kiiresti edasi liikuma elektriautode tootmisele, sest vastasel juhul hiinlased võtavad selle tööstuse osa üle. nii et kas teil on ka mingisugune strateegia selle kohta, kuidas motiveerida autotööstust ja ka valitsusi selleks, et nad hakkaksid tegelema ka selle nii-öelda revolutsiooniga ikkagi autotööstuses, aitäh! suur tänu ja kuue nimel kolleeg Rikk Otis, palun! suur tänu, ütleb härra Silikotis. tere tulemast proua presidendile, kõike head teile eesistumise perioodiks. ja ma tean omast kogemusest, kui keeruline on väikeriigil olla Euroopa Liidu eesistujaks. ma olen pärit Küproselt, nii et äh, ma olen äh, kõikide probleemidega, raskustega, mis seisunduse ajal tekivad, kursis ja soovin teile palju edu. ja mina sooviksin rääkida mm, turu ümberkujundamisest viimastel aastatel, mis on aset leidnud. me näeme, et riike isoleeritakse, et piirkondi isoleeritakse, eraldatakse võrkudest nii et mis saab sellest uuest elektrituru äh, kujundamist ja nüüd äh, kütteostuvõimetus, see on selline viimase aja nähtus, mis mõjutab ka Euroopa Liitu. Euroopa Parlamendis me pidevalt kuuleme erinevaid avaldusi Euroopa Komisjonilt, aga ma kardan, et et tegelikult mingit hästi organiseeritud kava ei ole, mis äh, ka kuidagi mõjutaks positiivselt miljoneid tarbijaid Euroopa Liidus ja energiasõltuvus ja, ener ja Nord Stream kaks, sellest te rääkisite, aga ma ei kuulnud midagi South Streamist. et millised on teie kavad äh, seoses Lõuna-Euroopaga ja nende probleemide lahendamisega? ja ma olen ka kursis Eesti eduga taastuvenergia valdkonnas ja ma tean, et te toetate ka Euroopa Parlamendi poolseid taotlusi sellega seoses. aga taastuvenergia ja sellega seotud eesmärgid eh, ja nende eesmärkide vähendamine, mida te sellest arvate? et eh, tegelikult komisjoni eh, ettepanekud on palju vähem ambitsioonikamad. ja nüüd ka kaitsetööstuse kohta paar sõna. Lõuna-Euroopa on silmitsi industrialiseerimisega, deindustrialiseerimisega seoses kriisiga ähm,. härra esimees katkestas, et meil ei ole siin praegu väga palju aega. härra Peterson. tere tulemast ka meie poolt. nagu teisedki kolleegid, ütlen, et meil on väga kõrged ootused teile. võib-olla võiksite te Eh, rääkida rohkem energiat teemadel, võttes arvesse, kui ambitsioonikas on teie eesistumine, mis on minu meelest väga kiiduväärne eh, ja soovin teile kõike head, aga see on eh, tohutult suur ettevõtmine, kui soovitakse kõik senised tegemata jäetud tööd aasta lõpuks ära lõpetada. kuidas te ometi kavatsete selle tööga lõpule saada, see on küll suurepärane äh, Äh, kava ja parlament tahaks teid kõiki hea meelega aidata, aga võib-olla hmm, peaks äh, pisut realistlikum olema selles osas. Äh, jah, palun ja olge edasi ambitsioonikas, kõike head, aga katsuge ka realistlikeks jääda. suur tänu teile, nüüd saab sõna kolleeg Ventsen. suur tänu, tere tulemast ka minu poolt Eh, tere tulemast teile Euroopa Parlamenti, minu küsimus puudutab samuti energiapoliitikat. teame, et eh, liberaalne energiaturg on hea tarbijate ning ettevõtete jaoks. aga kui ma näen, milline on nõukogu eh, lähenemine, milline ministrite suhtumine, siis me teame, et meil on energialiit, sellepärast et riigi ja valitsusjuhid leppisid kokku energialiidu loomises aga kui ma eh, näen, milline on praegusel hetkel ministrite lähenemine, kui ma näen, milline seda kokkuvõtted viimastest kohtumistest, siis eh, pole see nõukogu minu meelest sugugi mitte ambitsioonikas. teame, et me sõltume Putini poolt eh, imporditud gaasist ning fossiilkütustest, mis tuuakse Lähis-Idast, me teame, me soovime odavamaks muuta ka energiaarved tarbijate ja ettevõtete jaoks. teisest küljest näeme rohkem riiklikku või natsionalistlikku lähenemist paljude ministrite poolt ja seda, kui me räägime näiteks kui me räägime näiteks TSO põhivõrgu ettevõtjatest, et siis näeme ka selle juures väga natsionalistlikku lähenemist ning näeme väga vähest ambitsioonikust PDD osas. kuidas, mida teha selleks, et nõukogu muutuks ambitsioonikamaks? härra Putikhofer, palun. suur tänu, tere tulemast, minister, mul on kaks küsimust teile, mis äh, puudutavad tööstuspoliitikat. kõigepealt Euroopa Parlament oma viimasel täiskogu istungil võttis vastu resolutsiooni tohutu häälteenamusega, et äh, nõuda eh, Euroopas laiapõhjalist ülevaatlikku tööstuspoliitikat eh, ning mida te kavatsete teha, et nii eh, ka läheks, ma ei ole selle kohta midagi leidnud teie programmis. teine küsimus, mis puudutab kaitsetööstust kahe tuhande üheksandast aastast peale, on meil hankedirektiiv vastu võetud, mida pole kunagi jõustama hakatud. kui seda tehtaks, võiksime kokku hoida iga aasta miljardeid, eh, raisatakse vähem, liikmesriikide poolne raiskamine väheneks mitmekordselt, sest praegusel hetkel eh, turukonkurentsi eh, minimaalreegleid ei täideta. mida te kavatsete teha selleks, et see direktiiv ka jõustuks? järgmisena saab sõna proua Werner. Teile, proua suur tänu. minu küsimus ähm, on ähm, sarnane kui härra Pütikoferil. nimelt ähm, me oleme juba arvukalt äh, resolutsioone vastu võtnud äh, äh, tööstuspoliitika osas ja sidusam tööstuspoliitika osas Euroopa Liidus ja härra Pütikofer koostas digitaliseeritud ühiskonna kohta ja tööstuse kohta resolutsioonina ning samuti meie sõbrad Berliinis on sarnase resolutsiooni koostanud ning viisteist ähm, ähm, sektori esindajad andsid ka sarnase sisuga resolutsiooni härra Puusekile üle ja ma sooviksin ka teada, et kuidas teie saate meid toetada, sellepärast et viimases resolutsioonis oli ette nähtud ka tähtaeg ja kuidas te saate meid abistada selles, et komisjon nüüd lõppude lõpuks ähm, tegutsema hakkab ja tuleb välja sidusa tööstuspoliitikaga äh, Euroopa kohta, et vähemalt nad koostaksid teatise sellel teemal, aitäh! suur tänu ja ka ise esitaksin lühida küsimuse. kõigepealt äh, ajakirjandus on öelnud, et äh, Eesti eesistumine soovib laiendada mandaati Nord Stream kahe õigusraamistiku osas ning äh, äh, teie soovisite äh, laiendada mandaati selles osas, kas ta oskaks seda täpsustada, meie jaoks on see väga oluline, kuna leiame, et selline mandaat on väga oluline ja see on oluline ka tulevaste kokkulepete sõlmimiseks. Dear members of uh, ITSE committee. kallid ITRE komisjoni liikmed, äh, suur aitäh teile teie äh, mitmesuguste küsimuste eest. ma tean, et äh, mitmed nende seast on pigem minu kolleegidele vastamiseks, nii et teen parim, annan endast parima ning ma näen, et, et on küsimärke selles osas, kas me oleme piisavalt ambitsioonikad või realistlikud, üritame olla mõlemad ning äh, teie lahke loaga äh, ka ma järgin Kaja Kallase eeskuju ning äh, räägin edasi eesti keeles, sest ma tean, et e, meil on maailma parimad tõlgid siin. Lähen, räägin nüüd edasi eesti keeles. ma nägin küsimustest, et põhiline rõhk oli ähm, sellel, mida Eesti saavutab puhta energiapaketi raames. ja tõepoolest, tegemist on väga mahuka paketiga ma mainisin kahte triloogi põhjusel, et äh, nõukogu jõudis energiatõhususe ja hoonete ettepanekute asjus üldise lähenemisviisini kahekümne kuuendal juunil toimunud istungil. ja see võimaldab siis äh, alustada läbirääkimisi nende kahe olulise dokumendi üle niipea, kui Euroopa Parlament on valmis, jälgides äh, põhimõtet energiatõhusus ennekõike. aga ma kinnitan teile, et eesistujana oleme me pannud väga palju jõudu just nimelt energiapaketi kõigi peatükkidega edasiliikumiseks ja seda väljendab ähm, meie valmisolek pidada kahte töörühma nädalas. nii et ähm, kui on võimalik, kavatseme me eesistujariigina jõuda üldise lähenemisviisina, lähenemisviisini ka taastuvate energiaallikate küsimuses. nüüd ähm, see kõiki teemasid ühendav äh, osa on kindlasti Energialiidu juhtimine ja siin on meil siht üsna kõrge, arvestades toimiku keerukust, eelkõige selle arvukaid seoseid teiste puhta energiapaketiga seotud seadusandlike ettepanekutega, aga me arvame, et äh, uus juhtimissüsteem peab seadma meile raamistiku, mis üheaegselt on siis äh, paindlik, aga ka robustne ja oluline on paika panna süsteem, mis aitab Euroopa Liidul äh, ühiselt kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide suunas liikumist planeerida aga seda võimalikult vähese administratiivse koormusega ja et ka monitooring oleks võimalikult väikese administratiivse koormusega. Kaja Kallas äh, küsis küsimust äh, selle kohta, mis on meile eesistujana eriti südamelähedane, see on elektrituru disain. Ähm, see on teema, mida me oleme omal äh, näitel suutnud ähm, ellu viia ja me teeme tugevat tööd selle nimel, et panna kogu Euroopa Liidu elektriturg paremini toimima. me toetame võimalikult turupõhise elektrituru kujundamist Euroopas, aga me mõistame filosoofilisi erinevusi Euroopas ja muutused ei saa siin tulla üleöö. eesistujariigina peame väga tähtsaks ähm, nelja elektrituru korraldust käsitleva ettepaneku läbivaatamist, et leppida detsembriks kokku nõukogu üldistes lähenemisviisides. aga me loodame siin ka Euroopa Parlamendi heale koostööle, et jõuda siis äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks kokkuleppele. oli küsimus ka selles suhtes, et äh, millised on Eesti algatused äh, digivaldkonnas ja, ja ma saan siin eh, kinnitada vaid seda, et eh, minu kolleeg Urve Palo, meie IT-minister, kindlasti ainult sellele teemale keskendubki. aga, aga kui rääkida digivaldkonda ja energeetikat, siis eh, meil on plaanis teha ähm, deklaratsioon ähm, public-private partnership'i teemal, mis siis ühendab digitaalteemat ja energeetikat ja selle eesmärgiks on siis tulevikuvõimalused äh, elektrisektoris ja et energiavõrkude operaatorite andmevahetusplatvormid võiksid siis võimaldada rakendusi aktiivsetele tarbijatele. meie eesmärk on ähm, selles valdkonnas ka toetav ja lihtne õiguslik ra-, õigusraam. me peame tähtsaks äh, nutiarvestite koostoimet. nii et äh, Eesti eesistumisel ei möödu ükski nõupidamine ilma digitaalse platvormita. nägin ka või kuulsin ka küsimusi ähm, mm, spetsiifiliselt äh, Eesti teemadel, et äh, härra Turmes küsis, et äh, kas Eesti koos oma Balti naabritega on edasi liikumas äh, desünkroniseerimise teemal äh, nimelt oleme me täna mm, tõepoolest sünkroniseeritud mm, mm, ühtsesse võrku koos Venemaa ja Valgevenega ja tõepoolest, me oleme kõik valmis desünkroniseerimisega edasi liikuma. JRC on läbi viinud sünkroniseerimise alternatiivsete variantide analüüsi, mille kohaselt kõik variandid on teostatavad, aga kõige kulutõhusam ja eelistatum stsenaarium on äh, Baltimaade sünkroniseerimine siis kahe liini läbi, äh, läbi Poola kaudu ähm, Kesk-Euroopaga. me peaksime saama selguse selle ähm, täpse, täpsete detailide kohta selle aasta lõpuks ja ähm, meie eesmärk on allkirjastada siis äh, peale lisauuringu läbiviimist Memorandum of Understanding kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks komisjoni esimees küsis äh, minu käest Nord Stream kahe kohta ja, ja tõepoolest äh, Eesti on eesistujana valmis viivitamatult alustama arutelusid äh, komisjonile antava Nord Stream kahe läbirääkimiste mandaadi osas. aga palun arvestage, et alles kahekümne kuuendal juunil oli Energeetikanõukogul see Nord Stream kahe mandaadi küsimus päevakorras ja seda infopunktina. ja nõukogu seisukohta mandaadi kohta täna veel ei ole. et esimene Nord Stream kahe teemaline sisuline arutelu toimub energeetika töögrupis alles kahekümne viiendal juulil. Eesti pakub eesistujana aruteluks välja küsimused mandaadi ambitsioonikuse ja ula-, ulatuse kohta. ambitsiooni osas me soovime liikmesriikide sisendit, millisel määral peaksid kolmanda energiapaketi nõuded olema Nord Stream kahe torujuhtmele rakendatud ja mandaadi ulatuse küsimusega soovime teada saada, kas läbirääkimised peaks puudutama ainult Nord Stream kahte või ka teisi praegu toimivaid ja ka tulevasi gaasijuhtmeid ja see on ka vastus küsimusele siis South Streami kohta. aga eesistujana me kuulame kõik seisukohad ära ja planeerime edasised sammud parima lahenduse saavutamiseks. aga me igal juhul peame oluliseks luua üheselt mõistetav Euroopa Liidu õiguslik raamistus ja raamistik mis võimaldaks edaspidi kolmandate riikide energiaühenduste rajamisel ja käitamisel Euroopa Liidu siseturul lähtuda konkreetsetest õiguslikest sätetest. et ähm, raamistik, mis siis aitab meil ka lähtuda sellest, et ähm, et ähm, kui projekt ei ole kooskõlas Euroopa Energialiidu põhimõtetega mitmekesistada Euroopa gaasitarneallikaid ja Euroopa Liidu üldpõhimõtted ei ole sel viisil rakendatud, mida siis Euroopa Komisjon saab edasi teha. tööstuse strateegia ähm, me nõustume, et Euroopa Liidu tööstuse strateegiat on vaja ja me jätkame arutelusid strateegia sisu üle. oluline on luua poliitikaraamistik, mis aitab tööstusel tulla toime struktuursete muutustega, milleks on digitaliseerimine, väärtusahelates kõrgemale liikumine ja üleminek säästlikumatele ärimudelitele. meie ootame komisjonilt strateegiat kevadeks kaks tuhat kaheksateist, nii nagu konkurentsivõime nõukogu ja ülemkogu järeldustes on kirjas. ja, ja võin ka kinnitada, et ähm, on selge liikmesriikide valmisolek selle ähm, strateegiaga edasi minna. Uh, okei. Uh,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 It's not not easy to, to, to catch all the all, all, all the all the questions. Maybe you can repeat it just in one. võib-olla te ähm, esitaksite oma küsimuse uuesti ühe lausega. Passed in 2000. riigihanke direktiiv, mis võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal, mis äh, paneb paika kaitsehanked, seda pole kunagi rakendatud, seda pole kasutusele võetud. kas äh, teie eesistumine äh, Eh, soovib teha kõik selleks, et et hoida kokku kallist eh, maksumaksja raha seoses sellega, et see direktiiv ei ole rakendust leidnud. Thank you for the question. Well, we will do our best. me teeme kõik endast oleneva, aitäh teile. I hope that will be enough well,. loodetavasti sellest piisab You see, they are very detailed. Äh, tegemist on väga detailsete küsimustega ning arvatavasti Eesti eesistumine võtab need küsimused endaga ka kaasa Tallinna ning äh, äh, proovib seal teie ootusi täita ja kolleegid nii detailseid küsimusi esitada. ei ole ausalt öeldes eriti lihtne sellistele küsimustele mõne minutiga vastata, aga väga hästi vastatud. hea kõne alguses, suur aitäh teile teie kaasatuse eest ning kõike head sellele Euroopa Liidule oluliseks poolaastaks, aitäh! ja nüüd lähme järgmise teema juurde, mis on väga oluline meie jaoks, see on digitaalagenda e, ja sõna saab e, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, telekommunikatsioon, kosmos, VKE-d. leiame, et see on väga oluline osa meie praegusest tegevusest Euroopa Parlamendis. nii et e, proua Palo, proua minister, kuulame suure-suure huviga teie sõnavõttu ja Eh, tahaksime teada, milline on teie programm järgmiseks poolaastaks? Much time for you for preparation. Teil polnud eh, pikalt aega ette valmistada. ja lähme edasi. It's very important that Estonian presidency will on eh, oluline et Eesti eesistumine saaks teada, millised on meie küsimused ja et detailsemaid äh, vastuseid äh, saadetaks meie saadikutele ja et neid peetaks ka eesistumise ajal meeles. nii, teie programm, proua. Chair professor Pusek, member. austatud professor Pusek, austatud äh, ITRE komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad mul on väga hea meel, et mul on võimalus teiega rääkida Eesti eesistumise prioriteetidest. hoolimata sellest, et meie eesistumine pole veel kestnud kahte nädalatki, võin öelda, et me võtame oma eesistumist kohusetundlikult ning äh, suhtume sellesse äärmise otsusekindlusega. me leiame, et Euroopal on suur ühisosa ja meil on äh, võimalus edukalt kõikide meie seisvate väljakutsetega toime tulla. ning et meil õnnestub kindlasti enda ees avanevaid võimalusi ära kasutada. mina olen infotehnoloogiaminister ja digitaalmaailma väljakutsed ning võimalused on mulle väga südamelähedane teema. seetõttu tahaksin täna keskenduda neile digitaalse ühtse turu teemadele, mis on kõige olulisemad teie komisjonile üks meie eesistumise peamisi prioriteete on edendada digitaalset Euroopat. koos oma trio partneritega anname endast parima selleks, et aidata nõukogul pidada kinni tähtajast ning jõuda läbirääkimistega kõigi digitaalse ühtse turu teemade puhul ühele poole kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. Eesti loodab, et ka teie aitate sellele protsessile piisava ambitsioonikusega kaasa hea ühenduvus on äh, üks andmete vaba liikumise nurgakivisid. me peame aitama ettevõtetel pakkuda uusi uuenduslikke teenuseid ning äh, võimaldama kodanikel kasutada kõiki digitaalse maailma võimalusi. elektroonilise side seadustik on äh, suur samm gigabaidi ühiskonna suunas ja see on üks Eesti eesistumise peamisi prioriteete me tahame jõuda nõukogus kompromissile elektroonilise side seadustiku küsimuses sügisel ning tahaksime alustada ka läbirääkimisi parlamendiga. mul on hea meel, et mul on võimalus ITRE komisjoniga koostööd teha selle teemavaldkonnas ning olen veendunud, et me ühiselt saavutame kokkuleppe, mis on kõikidele osapooltele vastuvõetav. mis puudutab perekit, siis koos liikmesriikidega, komisjoniga ja parlamendiga, peame me tagama selle, et Euroopa tasandil toimuks äh, tõhus kooskõlastustegevus. seda tuleb teha, pidades silmas äh, asjaolu, et äh, investeerimiskindlus on väga oluline ning arvesse tuleb võtta ka liikmesriikide omapärasid. me tahame üldise lähenemisviisini jõuda Äh, et järgmine eesistuja saaks alustada kolmepoolseid läbirääkimisi. liikmesriigid tahavad arendada viie 5G võrgustikke, äh, nad võtavad seda ülesannet tõsiselt ja nüüd äh, järgmisel nädalal räägime me telekommunikatsiooniministritega, mida teha järgmisena. oleme kaasanud ka Euroopa Parlamendi liikmed sellesse arutellu ning loodetavasti saadame tugeva sõnumi selle kohta, et meil on vaja kiiret 5G võrgu levikut. digitaalne ühtne turg on pidevalt arenev nähtus ja seetõttu me peame kogu aeg heitma pilgu tulevikku ja vaatama, mis meid ees ootab. ja praegu on meil vaja kõige rohkem õiguslik-poliitilist raamistikku andmemajandusele. on selge, et juurdepääsu tagamine andmetele on oluline selleks, et Euroopa jääks maailma majanduses konkurentsivõimeliseks ja seetõttu me peame kasutama ära kõiki võimalusi, mida andmed meile pakuvad ja Euroopast peab saama andmeliit. andmeliit, kus on selged eesmärgid andmete vahetamiseks nii äh, era- kui avalikus sektoris ja seetõttu komisjoni ettepanek, mis käsitleb äh, andmete vaba liikumist äh, ja põhjendamatute asukohapiirangute kõrvaldamist, mis äärmiselt tervitatav ja oleme, ma olen veendunud, et ka ITRE komisjon peab, suhtub põnevusega sellesse ettepanekusse. aga meie eesistuja leiab, et asukohapiirangud on ainult üks mõõde meie andmeliidust ma arvan, et me peaksime analüüsima ka selliseid teemasid nagu juurdepääs andmetele ja mitteisiku andmete taaskasutamine. seda silmas pidades kavatseme viia läbi poliitilised arutelud kõikide andmete vaba liikumisega seotud teemade üle juba järgmisel nädalal mitteametlikul nõukogu kohtumisel Tallinnas. ja komisjoni ettepanek asukohapiirangute kohta leiab arutlemist detsembrikuisel nõukogu koosolekul. aga need on alles esimesed sammud Andmete Liidu suunas ja ma loodan, et parlament aitab Eesti eesistujat selle teemaga edasi minna tehes koostööd pärast Eesti eesistumist meie trio partneritega. ja lõpetuseks viimase aja küberrünnakud toovad mõttesse loomulikult küberjulgeoleku teema, mida ei saa, millest ei saa üle ega ümber. digitaalset ühtset turgu tuleb ka kaitsta Euroopa tasandil ja uue küberjulgeoleku strateegiaga peaks Euroopa Liit muutma küberjulgeoleku Euroopa tööstuse tugevaks küljeks me ootame põnevusega komisjoni ettepanekut küberjulgeoleku sertifitseerimise ning etiketistamise küsimuses. usaldus ning koostöö liikmesriikide vahel ja institutsioonide vahel on samuti meie jaoks olulised. me jätkame tööd ajakohastatud ENISA mandaadi koostamiseks sel sügisel aga kogu see digitaalmaa, äh, maailm ei ole minu ainuke vastutusvaldkond, mina olen ka kosmose küsimustega tegelev minister. Eesti, Eesti eesistuja jaoks on prioriteediks aidata kaasa Euroopa kosmosestrateegia rakendamisele. eesistuja jaoks on iseäranis oluline parandada Euroopa Liidu kosmosepoliitikat ja äh, demonstreerida, et tegemist on poliitilise vahendiga, mis aitaks tuua kaasa töökohti, majanduskasvu, investeeringuid ning suurendada konkurentsivõimet. me peame panema peamiselt rõhku suurprogrammile Kopernikusele, kus viiakse praegusel hetkel läbi vahearu, vahehindamist kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. plaanime nõukogu järeldustega välja tulla äh, lähtudes senistest kogemustest aga tahaksime keskenduda ka programmi tulevikule ning äh, maavaatlusele üldisemalt. meie eesmärgiks äh, on äh, võimalikult suur kasu Euroopa kodanikele ning Euroopa majandusele ning toetus Euroopa kosmosetööstusele. mis puudutab Galileod, siis Eesti eesistuja plaanib võtta vastu nõukogu järeldused GNSS hindamise osas telekommunikatsiooni, transpordi ja energeetika nõukogu kohtumisel detsembris. digitaalse tegevuskava äh, raames kavatseme digitaalse tehnoloogia arukamale ning laiaulatuslikumale rakendamisele rõhku panna, me tahaksime parem keskenduda kosmoseandmete paremale tõlgendamisele, töötlemisele ning kasutamisele, et tuua juurde töökohti ning anda ettevõtetele paremaid võimalusi pakkuda ja pakkuda avalusi, paremaid avalikke teenuseid Euroopas. Need teemad on tähelepanu keskmes ka Euroopa kosmosenädalal kaks tuhat seitseteist, kolmandast kuni üheksanda novembrini Eestis loomulikult digitaalne Euroopa on midagi palju enamat ning kosmos on lõputu ja eesistuja roll on leida õige tasakaal erinevate seisukohtade, tavade ning äh, huvide vahel, mis on praegu Euroopas. me peame jõudma parimale võimalikule tulemusele Euroopa kodanike seisukohast. me kavatseme panna rõhku eelmainitud teemadele ja saavutada seda eesmärki järgneva poole, viie ja poole kuu jooksul. suur tänu teile tähelepanu eest olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! Uh... suur tänu teile, proua minister, suur aitäh teie sissejuhatava sõnavõtu eest, anname nüüd sõna nüüd fraktsioonide esindajatele ning ma paluks äh, kolleegid, et äh, fraktsioonide esindajad ei räägiks üle kahe minuti ning teised kõnelejad piirduks ühe minutiga, palun. rahvapartei kõigepealt Rahvapartei eh, nimel kõigepealt proua del Castillo Vera. suur tänu teile, proua minister, aitäh teile selle eest, et eh, meiega jagate oma eh, pühendumust digitaalküsimustele. see on tõepoolest lahutamatu osa teie eesistumise programmist praeguses veel digitaalsel ülemineku ajastul on ühendatavus eh, võtmetähtsusega, ilma selleta ei ole eh, digitaalne üleminek, eh, ei saa minna digitaalne üleminek edasi järgmisele astmele. samas teate te suurepäraselt, et praegusel hetkel on kõige olulisem just kõrgetasemelise ühendatavuse saavutamine, mis äh, vajab äh, piisavalt äh, investeeringuid ja mis sillutab teed infotehnoloogilistele arengule. meil on praegu parlamendis toimumas viimane variraportööride kohtumine, loodetavasti saame, jõuame me ka poliitiliste kokkulepeteni kui see eh, nii läheb, siis hääletame me üheteistkümnendal septembril ja pärast seda oleme valmis alustama kolmepoolsete läbirääkimistega. me ei saa teile nõukogu esindajana kinnitada, et eh, teie ees eh, istumine lõpeb sellega, et poliitiline mandaat antakse, aga me saame lubada seda, et meil on suur poliitiline tahe. palume sama ka teilt. tänan ja eh, sotsialistide nimel saab eh, sõna kolleeg Zurinju. suur tänu teile. mul oli juba enne võimalus soovida Eesti eesistumisele kõike head. ma mainisin ka seda, kui kõrged ootused on meil teie eesistumisele, eriti just eh, digitaalküsimustes kuid äh, samas äh, meil e, Euroopa kodanikud soovivad midagi enamat, nad soovivad, et sellest, et see ambitsioon ka tegelikkuseks muutuks. mul on kaks konkreetset küsimust, kuidas te kavatsete e, e, ka, kuidas te kavatsete edasi minna Wi-Fi for you äh, Ehm, ettepanekuga, ehm, programmiga, kuidas eh, kavatsete te selle abil Euroopa kodanike usalduse taastada eh, infoühiskonna vastu? Eesti eesistumine soovib eh, ära kasutada smart grid nutivõrgu ja digitaalse liidu vahel, see on äärmiselt oluline, äh, smart grid on oluline kas või selleks, et äh, Pariisi eesmärke täita, et vähendada vaesust äh, ja nii edasi. nüüd digiküsimuste ja energiaküsimuste koos arutamine annab väga suuri võimalusi tulevikuks. ma sooviksin, et te räägiksite pisut sellest, kuidas eh, koos arendada Internetti ja energiat, et suurendada Euroopa konkurentsivõimet. järgmisena ETSR-i nimel saab sõna härra Dešinovski. Ja vás také vítám u nás eh, ve výboru, až jsem... Sooviksin ka omalt poolt eh, öelda teile tulemast meie komisjoni. Nii et väga tore, et olete tulnud oma eesistamine alguses ka meie komisjoni ja suur tänu teile sellest. Te rääkisite sellest, kui oluline on rääkida ka äh, tuleviku tegevustest ja ma tuleksin selle juurde, millest eelkõneleja juba rääkis. nimelt see koodeks, eeskiri on väga oluline, aga see on üks osa vaid. ja sellel ja sellega on seotud ka jätkutegevus, nimelt pereki definitsioon. see ei ole küll mitte väga mahukas teema, aga see on ka väga oluline ja mina olen raportöör selles küsimuses. ning äh, kas te saaksite rohkem rääkida sellest, sellepärast et koos proua Tõlgastillu Verega me soovime need kaks teemat omavahel siduda, nii et ma sooviksingi teada, milline võiks olla ka see ajaraamistik nende teemadega käsitlemiseks selle äh, raportiga veel, selle teemaga veel nõukogus äh, tegelema ei ole hakatud, aga ma sooviksin teada, mida teie arvate jätkusammudest. ja nüüd Galileost. Te rääkisite sellest, äh, kui oluline on Euroopa Liidu kosmosepoliitika ja Galileo on kindlasti üks olulisemaid projekte, üks suuremaid projekte eriti kui me räägime finantsplaanist, siis on see üks suuremaid projekte kosmosepoliitika raames ja mina sooviksin teada teilt, et, et miks teie arvates on eelarvet kärbitud, mis juhtus nõukogus, kas te teate? ja ma sooviksin öelda ka oma komisjoni kolleegide nimel, et see täielikult üllatas meid meid üllatas, me, kui me kuulsime, et ähm, eelarves on kärpeid tehtud, et võib-olla te saaksite rohkem rääkida, mis nõukogus juhtus, sellepärast et äh, see muudab tegelikult äh, projekti elu palju keerulisemaks. ja soovin teile palju edu eesistumiseks, see ei ole sugugi mitte lihtne. ja teie kuus kuud on tegelikult isegi lühemad, sellepärast et vahepeal on ka suvepuhkus. proua Kaja Kallas nüüd Alde nimel. aitäh! teist korda kasutan seda unikaalset võimalust äh, rääkida eesti keeles. Äh, mul on äh, võib-olla väga konkreetsed spetsiifilised küsimused, mis puudutavad sinu valdkonda. Ähm, kõigepealt over the top services, ma isegi ei tea, kuidas see eesti keelde tõlgitakse, <laughs> aga et nõukogu lisas need nii digitaalse sisu faili kui ka siis elektroonilise kommunikatsiooni koodeksisse, et et äh, küsimus just selles, et kas me sellega ei tekita üleregulatsiooni tegelikult valdkonnas, kus võib-olla oleks vaja hoopis äh, siis äh, traditsioonilistele telekommunikatsiooniettevõtetele reegleid lõdvendada. teine teema puudutab seda, millest sa ise ka rääkisid, siis andmete vabast liikumisest ja just sellest andmete lokaliseerimise Äh, nõuetest, mis erinevates liikmesriikides äh, tulevad, et kuidas sa näed, et tegelikult äh, seda liikmesriikide soovi nii-öelda andmeid oma riigis hoida nii-öelda murda või, või neid veenda, et see ei ole hea mõte. Ähm, ja, ja kolmas küsimus puudutab krüpteerimist ja, ja nii-öelda krüpteerimise tagauksi Ähm, äh, iga kord, kui meil on mingi terrorismiga seotud arutelu, siis tuleb alati see teema äh, lauale, et tegelikult kommunikatsioonile peaks olema õiguskaitseorganitel nii-öelda tagauksed äh,, aga me teame, et seda äh, ilma krüpteerimist nõrgendamata tegelikult teha ei saa, nii et, et mis on äh, siis sinu vaated selles küsimuses? aitäh Thank you very much, madam. suur tänu. ja härra Reinhard Pütikofer Roheliste nime, palun. aitäh, esimees, tere tulemast, proua minister. mul on teile kolm küsimust. nüüd äh, ühendus äh, digiteema ja energiateema vahel, seda juba mainiti ja jätkuks sellele ma paluksin, et äh, rääkisite ka sellest laiemast seosest äh, digitaliseerimise, äh, ökotõhususe ja ringmajanduse vahel, et kuidas need on omavahel seotud ja mida te kavatsete teha veel lisaks energiapoliitikale, et need kaks teemat oleksid ka omavahel mm, rohkem seotud? ja ma sooviksin ka teie hinnangut teiseks, et paistab, et käib praegu võiduajamine digitaliseerimine, digitaliseerimise osas erinevates maailma piirkondades. ja mida teie arvate, kui palju on meil aega äh, otsustamiseks, et kas meil on, on tulevikule orienteeritud jätkusuutlik äh, majandus või me jääme sellest äh, laevast maha, sellepärast et meie areng ei ole nii kiire, nii et kas saaksite ka seda kirjeldada ja kolmandaks vastastikusega seotud küsimus selles võiduajamises me näeme, et on toimumas ka konkurents, võistlus erinevate regulatiivmeetmete vahel, nii et mitte kõik piirkonnad ei järgi sama regulatiivpoliitikaid. nii et kas me peaksime siin panustama vastastikusele, näiteks kui on tegu andmete asukoha lokaliseerimisega, siis mõningad ametid nõuavad, et sellega tegeldakse, meie ilmselgelt seda ei toeta nii et kuidas me käsitleme seda küsimust, aitäh? I am not too fast because ma väga ei kiirusta, sellepärast et äh, proua ministril on äh, vaja ju ka ette valmistada oma vastused nendele väga nõudlikele küsimustele. ja nüüd üks minut igalühele, härra Karinš? ei, ta ei soovi sõna. proua Niibler. suur tänu, härra esimees ja äh, tere tulemast ka minu poolt, proua minister, teile. ja ma soovin teile äh, väga õnnelikku ja edukat eesistumist ja ma leian, et see on väga hea, et teil on nii ambitsioonikas programm, seda saab ainult toetada, suur tänu selle eest. mul oleks kaks küsimust. ühte teemat te konkreetsemalt ei maininud, aga see on teie koduriigi jaoks siiski oluline, sellepärast et ma arvan, et paljud liikmesriigid saavad ka teilt väga palju õppida selles osas, see puudutab e-valitsust. ma arvan, et mitte ühtegi riiki maailmas ei ole, kes nii edukalt ähm, oma riiki juhib ja ka kodanikele selliseid teenuseid pakub, et kas te olete kavatsenud ka teistele riikidele mm, tutvustada oma tegevust selles osas, et ka nemad saaksid inspiratsiooni sellest ja teiseks, teine küsimus Te rääkisite juba küberjulgeolekust, te rääkisite siis ka NISA-st, aga kas on veel mingisuguseid lisategevusi ette nähtud ja kosmosepoliitika, see on tõesti suurepärane, et see on ka teie eesistumise ajal üheks prioriteediks, aga ehk sa saaksid täpsemalt äh, selgitada, mida olete plaaninud Kopernikuse ja Galileoga, sest te rääkisite küll sellest, aga ma sooviksin teada, milliseid äh, algatusi te olete veel kavandanud, aitäh! uh,. Thank you very much. suur tänu ja härra Booni. Thank you very much and uh.... suur tänu, palju edu. me loodame, et Eesti eesistumine annab uh, digitaalsele agendale Euroopas ka uue vaimu ja hingamise. kaks küsimust, andmete vaba liikumine. Teie hinnangul, milline on liikmesriikide valmidus mitte ainult äh, käivitamaks arutelusid selles osas, vaid ka äh, viimaks lõpule mm, töid, mis on selle teemaga. ja samuti veel üks küsimus, mis on seotud ka andmete vaba liikumisega, aga natukene teisest vaatevinklist. Eesti valitsus tuli välja deklaratsiooniga, mis käsitles digitaalselt mm, tervishoiuühiskonda äh, märtsikuus, see on väga oluline äh, teema ja kuidas te kavatsete siis ühise tööga edasi minna koos liikmesriikidega selle, selle tegevuskava osas? ja, ja ka komisjon tuleb äh, arvatavasti siis e-tervise osas välja tea-, teatisega sügisel, et kas kavatsete ka nendega koostööd teha? suur aitäh, äh, kasutan ka võimalust rääkida emakeeles, kuna siin on suurepärased tõlgid olemas. ja tänan kõiki ähm, küsijaid, äh, ka ettepanekute esitajaid, on olnud väga olulised teematõstatused. Äh, hakkan siis otsast pihta ja väga loodan, et midagi vahele ei jää ja saavad kõik oma küsimusele enam-vähem vastused. kõigepealt ähm, igatepidi nõustun äh, proua äh, Castillo poolt esitatud, äh, esitatuga ja, ja, ja siin ei olegi muud kui öelda, et jah, me oleme, hingame koos ja töötame ühes suunas, et see tulemus ka koju tuua ja saavutada. Üleüldiselt, kui rääkida mm, ühendustest, siis Eesti teab väga hästi, mida tähendab hea andmete äh, Äh, kättesaadavus, äh, korralik wifi äh, ühendus ja me ei saa rääkida ähm, andmete vabast liikumisest, ei saa rääkida digiühiskonnast, kui meil ei ole korralikke ühendusi. ja need ühendused peavad olema selles mõttes korralikud, et nad on ühest küljest kogu maa, kogu regioon, me räägime kogu Euroopa Liidust, on kaetud, aga nad peavad olema ka äh, selles mõttes korralikud, et, et, et saab liigutada suuri andmeid ja kiiresti ja, ja nõudmised sellele järjest kasvavad. nii et ma arvan, et äh, vastus äh, härra Carlos Sarino poolt esitatule, et äh, Wi-Fi for you, mis nüüd Euroopa Liidu poolt on heaks kiidetud, on hea algatus ja me küll ootame hetkel eelnõu lõplikku vastuvõtmist siis mõlema seadusandja poolt ja loodame, et sügisel liigume kiiresti Eh, finantsraamistiku teoloogiatega edasi, et siis ka selle Fifi for You'le eh, korralik rahastus eh, tagada. et ilma rahastuseta ei, ei ole võimalik ka eesmärki saavutada. Laiemalt elektroonilise sideseadustiku paketist rääkides, et jah, see on väga oluline, üks, üks, üks põhilisi ja suuremaid teemasid, kui rääkida nüüd IKT ministrite äh, nõukogu, laual olevatest äh, seadusandlustest. Äh, nõukogus jõuti üheksandal juunil järeldusele, et nõukogu on teinud elektroonilise sideseadustikuga seoses märkimisväärseid edusamme ja need annavad väga hea aluse edasi liikuda elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti puhul äh, on nõukogu lähenemisviis selline, et kõigepealt analüüsitakse seadustiku kohaseid pereki ülesandeid ja seejärel uuritakse, millised äh, pereki määruses sätestatud toimingud on nende täitmiseks vajalikud. et, äh, äh, et nii palju sellest. kui rääkida ko-, kosmosest, siis ähm, lühidalt Eesti kavatseb detsembris kui toimub konkurentsivõime nõukogu äh, raames ka äh, siis kosmoseministrite kokkusaamine, seal äh, käsitletakse siis Euroopa kosmosestrateegia rakendamise seisu, aasta on sellest, saab mööda ja te, on eesmärk teha kokkuvõtteid, et mis on hästi läinud, mis on võib-olla mitte nii hästi, mis tahaks parandamist ja üldjuhul äh, Eesti näeb, et äh, et et äh, korperdikusega kindlasti peaks jätkama ja väga oluline on, et see ka noh, rahastust saaks taha, ilma selleta ei saa jätkata, ja, ja eelkõige me näeme, et, et kosmoseandmed me peame saama äh, äh, rohkem äh, meie ettevõtete, ka väikeettevõtete kasutusse, et see oleks äh,, sellest saaks kasu kõik Euroopa Liidu liikmed, et, et on olemas selline programm ja kosmose avaandmed ja Eestil kui, kui digimaailmas, ütleme siis äh, Äh, äh, häid kogemusi omaval riigil, võib-olla on siin ka palju anda, et et aidata siis äh, noh, näidata, et kuidas me saaksime neid kosmose avaandmeid, suurandmeid siis ettevõtluse heaks kasutada ja see on ka võib-olla mingil moel ka üks vas-, vastus küsimuste, küsimusele, et, et kuidas üldse Euroopa Liidu konkurentsivõimet tõsta, et, et see on ka üks osa sellest, et, et me tõepoolest ähm, Äh, andmed liiguvad vabalt, äh, me, äh, me räägime tõesti sellest, et Euroopa liikmesriigid digitaliseeruvad ja, ja tehakse igas mõttes paremat koostööd ja, ja tõhusamat. Ähm, sest vastasel korral ega meil teist valikut ei ole minu arvates, kui digitaliseerumine ja, ja, ja ka targemate otsuste tegemine selle pealt, et me avaandmeid paremini kasutame. nüüd ähm, Äh, kiirelt edasi minnes, et äh, äh, proua Kallas küsimused kõigepealt, mis puudutab vaatan kohe, kus ma selle märkmed panin, eks küsimused ma kirjutasin üles, kohe leian, ma usun was one of the points. Recency, ah siin, yes <laughs> thank you <laughs> äh, kõigepealt oli küsimus, mis puudutas äh, internetifirmade ülereguleerimist või seda ohtu üleüldse ja ja igal juhul Eesti eesistumise prioriteetide hulgas on tagada uute teenuste loomiseks soodne keskkond ja ülereguleerimine seda kindlasti ei taga, nii et, et sellele tuleb tähelepanu pöörata ja sidepaketis äh, OTT-de reguleerimise ulatus on äh, nõukogus veel üldiselt arutelu all. ja Malta eesistumise ajal leppisime kokku põhimõttes, et samade omadustega teenustele peaksid kehtima ka samad reeglid. nii et äh, pöörame ka nüüd nõukogus sellele tähelepanu, et meie pakutud lahendus oleks proportsionaalne ning tagaks kõikidele turuosalistele õiguskindluse. et kindlasti me kanname hoolt selle eest, et sidepaketi ning digitaalse äh, sisu direktiivi äh, nõudmised oleksid teineteisega kooskõlas ja ei tekitaks sellist eh, noh, ütleme topeltreguleerimist, seda igal juhul tuleb vältida. mis krüptot puudutab, siis tugev krüpteerimine üldiselt on oluline alustala infoühiskonna ja, öö, eh, toimimisele ja, ja turvalisusele üldse ja hetkel ei ole nõukogus laual öö, ehm, eh, ja me ei oota ka ühtegi sellist õigusettepanekut, mis nõuaks siis tagauste loomist või, või, või siis ka krüpto nõrgendamist. et ja üleüldse, kui rääkida küberturvalisusest ja siin oli küsimus, et ootuste kohta küberturvalisuse teemal, siis jah, et punkt üks on see, et et äh, me ootame, et kevadel, järgmise aasta kevadel on see tähtaeg, kus peaks siis öö, äh, olema kõik öö, võtan kohe ette, olema siis kõik äh, NIS direktiivid rakendatud öö, Eh, see on väga oluline ja samamoodi eh, on lubanud komisjon esitada ka septembriks eh, uue küberjulgeoleku strateegia nagu põhialused. et see strateegia, mis on täna kehtiv, on, kui ma mäletan, vist neli-viis aastat vana mis ühest küljest justkui ei pruugigi olla vana, aga kuna kübermaailmas kõik areneb nii kiiresti, siis see, mis oli neli või viis aastat tagasi relevantne, ei pruugi seda täna olla, nii et äh, igal juhul on väga oluline seda strateegiat uuendada ja väga oluline on, et kõik riigid võtaksid seda tõsiselt ja ka ka eh, NIS direktiivid ka rakendatakse, et see viimane küberrünnak, mis oli, näiteks Eesti näitel võin öelda, et et ettevõtted, mis said kannatada, eh, olid kõik rahvusvahelised ettevõtted ja eelkõige Prantsus, Prantsuse kontserni ettevõtted ja ükskõik, kui tugev on näiteks Eestis eh, küberturvalisus nendel ettevõtetel, Äh, siis sellest on vähe kasu, kui sa oled seotud teiste ettevõtetega, see peab olema ühine huvi ja ühine, ühine töö, äh, mille eest koos seista E-valitsemisest rääkides lühidalt, et meil on, see on Eesti jaoks tõesti väga oluline teema, me oleme siin kaugele, äh, väga kaugele jõudnud teadlikult töötades ja, ja me tahaksime, et kui meil tuleb sügisel novembris, kui ma ei eksi, on äh, e-valitsemise teemaline konverents, kõrgetasemeline konverents, me sooviksime seal vastu võtta ka vastava deklaratsiooni konkreetsete sammudega, et kuidas siis edasi minna ja e-valitsemist siis äh, kogu Euroopas rohkem äh, rakendada ja sealhulgas ka once only printsiipi ehk siis seda ühekordsete andmete küsimist teemat, et, et see on, on, mis vähendab ettevõtete ja ka individuaalide bürokraatiat ja, ja aitab kaasa samamoodi ettevõtluse arenemisele Äh, ja viimane küsimus äh, on Galileoga, väga konkreetselt oli küsimus, et miks on äh, eelarve vähenenud, et ma saan seda öelda, et meie igal juhul seisame hea selle eest, et tulevikus eelarve, et ka tulevik, et ka vähenenud eelarve tingimustes maksimum võetaks ja just seda läbi see digitaliseerimise eelkõige nii et äh, andmete vaba liikumise teema äh, juures oli ka äh, mit, mitu inimest puudutasid seda, et siin me ootame ähm, nõukogult andmete vaba liikumise Euroopa Liidu koostööraamistiku kohta ja siis komisjoni ettepanekut ja see peaks tulema selle aasta sügisel ning detsembris on ka kavas korraldada nõukogus siis selline te, poliitiline mõttevahetus sellel teemal ma loodan, et, et laias laastus said kõik küsimused eh, eh, vähemalt kerged vastused, et alati hea meel teiega kohtuda Eestis. meil on tulemas eh, viiskümmend erinevat digiteemalist konverentsi, üritust, arutelu, sest digiteemad on läbivad teemad Eestis volinikkud, ei ole ainult äh, ettevõtluse ja infotehnoloogia ministri teema, see on kõigi viieteistkümne ministri laual, sest see on läbiv äh, horisontaalselt ja et äh, mida rohkem kõrgetaselisemad on konverentside osavõtjad, äh, näiteks teie näol, austatud parlamendisaadikud, seda rohkem, kiiremini me ka, ma arvan, kokkulepetele jõuame ja edasi liigume sellel teemal. suur aitäh uh,! Well, uh, let us assume I am ma ei ole päris kindel, aga kas kõik äh, küsimused said detailsed vastused, meie äh, äh, poolt on oluline see, et võimatu on lühikese koosoleku ajal detailselt kõigele vastata. nii et väga oluline on, et te küsimused võtate endaga koju, võtate Tallinna, et <clears throat> te arutaksite neid teemasid edasi, isegi kui kõigele siin ei saanud vastata. nii et äh, äh kui suudate ka mõningates asjades meie ootusi täita, on see väga tähtis suur,. suur-suur aitäh teile teie sõnavõtu eest ning äh, suur aitäh selle eest, et äh, vastasite kõigile küsimustele ning kõike head teile järgmise kuue kuu jooksul, aitäh teile! see oli suurepärane võimalus, kui soovite. oli minul väga tore siin täna olla, täna suur aitäh heade küsimuste eest ning loodetavasti kohtume Tallinnas ning saan aru, et teil tulevad varsti, tuleb varsti suvepuhkus, nii et ilusat suve kõigile! Uh, suur tänu, kallid kolleegid! alati on meie kohtumistel nii, et et mitte kõik detailsed küsimused saavad vastused, aga ma tean, et eh, küsimused pandi kirja, neid pandi tähele, nii et ma kordan veel kord, et on väga oluline eh, neid meeles pidada ja üritada Äh, äh, neile pika aja jooksul vastata, ma ei taha midagi hakata Reinhardi küsimuse vastu ütlema, sest, äh, sest need olid väga mõistlikud ning on oluline, et ka detailsed küsimused on olulised, neist ei tohi hoiduda, kuid mitte kõigile neist ei saa vastata. suur aitäh teile mõistmise eest ja kannatlikkuse eest ning kui Eh, kui teil on ka mõni väga detailne küsimus, siis eh, ärge häbenege. nüüd lähme proua Mailis Repsi juurde, tema on haridus- ja teadusminister. see on meie jaoks väga oluline teema, teadusuuringud, kosmoseküsimused ning nii palju, kui mina tean, proua Reps ei vastuta innovatsiooni küsimuste eest aga teadusuuringud, innovatsioon on meie jaoks väga lähedaselt seotud, nii et ärge üllatuge, proua minister, kui teile esitatakse ka innovatsiooniteemalisi küsimusi, sest me ei saa nendest kuidagi mööda vaadata. nii et äh, võib-olla oskate seda siduda ka äh, või edastada selle mõnele teisele ministrile oma valitsuses, aga peame kõik hariduseteemalised teadusuuringu küsimused, innovatsiooniteemalised küsimused, kõik selle teadus, kolmnurga, kõike neid koos käsitlema, see on väga oluline ja peaksime seda kolmnurka koos hoidma. et äh, midagi ei jääks kõrvadega vahele. niisiis kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont äh, ning see on loomulikult kõige huvitavam teema Äh, haridusküsimused, kuigi me ei ole hariduskomisjon, kuid neid asju ei ole võimalik rahvus hoida. suur aitäh teile, härra Puusek, oli tore teiega enne lühidalt kohtuda ning arvan, et meil on ees veel mitmeid huvitavaid kohtumisi järgnevatel kuudel ja ka edaspidi, kallid kolleegid parlamendist minu jaoks on äh, väga meeldiv äh, siin viibida, et me esimest korda tõesti lühidalt äh, mõtteid vahetada, rääkida meie prioriteetidest Euroopa Liidu eesistujatena ning samal ajal loomulikult peame meeles ka teie ettepanekuid ja mõtteid, mida täna kuuleme. täna on meil ka mitteametlik kohtumine, kui mõn-, ning kõik kohtumised on olnud väga soojad ja, ja informeerivad ning äh, kõik teie arutelud äh, horisondi ja teiste prioriteetsete teemade äh, osas oleme kõiki nende, nende teemadega põhjalikult äh, tutvunud. oleme esimest korda eesistujariik ja sellega seoses äh, pean ütlema, et meie riigis elanikud alati on toetanud Euroopa Liitu, seega on äh, lihtne leida ühendatud lähenemine, arusaamine sellest, mis võiks olla parim Euroopa Liidu jaoks ja see on oluline eriti teadusuuringute valdkonnas, sest äh, selle, seal on oluline konkurentsi äh, küsimustes, me peame olema seal võimalikult ühtsed, kui saame lisaväärtusega teadusuuringuid, siis on see väga oluline. tuleksin nüüd meie prioriteetide juurde, tahaksin neist mõningatest eraldi rääkida ning ootan teiega ka edasisi äh, mõt-, edasist mõttevahetust praegu eesistumine toimub väga olulisel ajahetkel. hakkame rääkima kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsest Euroopa Liidu eelarvest ning eh, õhus on ka eksistentsiaalsed küsimused kogu Euroopa tulevikust. väga paljud eh, meie tegevused ja tähelepanu on just sellele pööratud. meie üldine Eh, poliitiline eesmärk on vähendada pessimismi Euroopa Liidu suhtes järgnevatel aastal, näit-, liikudes edasi ühtsema Euroopa eh, suunas, teadusuuringud ja innovatsioon on selle jaoks loomulikult ühed olulisematest valdkondadest. me kavatseme eh, ka edasi arendada kahe tuhande kahekümnenda aasta horisonti, kuigi praegusene raamprogramm toimib veel kolm aastat ning arutelud tulevase programmi kohta on juba alanud. Teie siinne arutelu nagu ka sidusrühmade eh, raport, Rami raport on eh, hiljuti eh, välja tulnud, tahaksin eriti tänada parlamenti vahearuande koostamise eest kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi hindamise osas ning see oli esimene selleteemaline dokument ning väga ülevaatlik. tulevase raamprogrammi ettevalmistamine selles osas on meil ühiseid seisukohti väga mitmetes valdkondades ning peame eh, vaatama eh, ja ning need on prioriteetsed ka meie eesistumise ajal. eelmisel nädalal oli meil meeldiv võimalus osaleda konverentsil, mille pealkiri oli eh, teadusuuringud ja innovatsioon, paljud teie kolleegid osalesid seal, Soledad Kaveson, kolleeg osales minuga paneeli töös rääkisime kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi järgsest perioodist, rääkisime sellest, kui oluline on praegune periood Euroopa teadusuuringutele ja innovatsioonialasele koostööle, mida mainis ka eh, komisjoni esimees. selge on see, et ei ole olemas, üks ei saa olemas olla ilma teiseta, tähendab, kaks teemat on omavahel tihedalt seotud ning eh, me vaatame üle keskpika suhted eh, ning äh, selge on see, et teadusuuringuid ilma hariduseta ei ole võimalik ette kujutada, see aga mõnikord unustatakse ära, sest äh, äh, Euroopa Liit on rohkem kaldu ühes suunas. tuleme nüüd tipptaseme juurde, siis selles osas on samuti oluline keskenduda haridusvaldkonnale, mis on samuti osa meie tänasest arutelust. rääkides äh, Euroopa Liidu eelarve tulevikust, siis peame selgitama paremini, miks Euroopa Liidul on vaja investeerida teadusuuringutesse innovatsiooni ja seda rohkem, kui seni on tehtud. on piisavalt tõendeid selle kohta, et teadusuuringuid ja innovatsioon mõjutab positiivselt majandust, ühiskonda ning äh, meie peame seda suutma tõestada ning sellepärast oleme ka valinud selle üheks oma prioriteediks eesistumise ajal. peame suutma seda muuta veenvateks argumentideks äh, nende jaoks, kes eelarve üle läbirääkimisi peavad nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. meil on vaja paremaid, äh, paremaid äh, tausta lugude loojaid sellistel teemadel, sest e Eesti edu eh, ei oleks võimalik olnud äh, baasuuringuteta, ei oleks võimalik olnud baasuuringuteta. meil on vaja luua uusi teadmisi, me oleme kaasanud innovaatilisi inimesi oma ähm, eduloo läbiviimiseks, see on kõigepealt üks näide sellest, kui äh, äh suur mõju on ülekoolide ja teadusuuringute äh, tegevusel Eesti edule. mulle meeldis see, kuidas möödunud nädalal ütles Pascal Lamy vajaduse kohta äh, suurendada teadusuuringute finantseerimist. ta ütles, see ei ole selleks, et olla teadlaste vastu kena, vaid see on oluline osa Euroopa identiteedist. Euroopal on vaja äh, teadusuuringuid ja innovatsiooni, et tulevase äh, tulevasi väljakutseid seljatada, me ei saa ka alahinnata seda, kui suur mõjujõud on alt üles põhi ähm, teadusuuringutel Euroopa tulevikule. kurb üle, eh, kurb eh, on see, et Euroopa Liit on endiselt väga kaugel oma eesmärgist pühendada kolm protsenti eelarvest teadusuuringutele, innovatsioonile meil oli kaks tuhat viisteist see arv kõigest kaks koma null kolm protsenti eelarvest, üheksakümmend protsenti investeeringutest tehakse riiklikul tasandil ja kümme protsenti Euroopa Liidu tasandil. sellega seoses meie eesistumise ajal ei keskendu ainult Euroopa Liidu eelarvele, vaid ka liikmesriikide jõupingutustele suurendada eh, teadusuuringute innovatsiooni eh, toimub, tehtavaid investeeringuid kui me räägime järgmisest raamprogrammist, siis nõukogu peab saatma selge sõnumi selle kohta, kuidas välja töötada suure mõjuga programme. Ehm, Euroopa Parlamendi ja LAMI raporti ehm, panus on hea alus edasisteks aruteludeks. meie ehm, prioriteet on keskenduda ja suurendada sidusust ning Euroopa Liidu teaduse avatust. üritame keskenduda eriti teadusuuringute innovatsioonipartnerlusi, sidusust ja avatust. meie finantseerimiskeerukus on olnud pidevalt esile kerkiv teema, seda ka kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi eh, vahearuande koostamisel. seda eh, sellega seoses, et partnerlusinstrumenti algatusi tuleb aina juurde, eh, neist, nad moodustavad kakskümmend viis protsenti kahekümne, kahekümnenda aasta eesmärgi horisondist ning see osa on jätkus, jätkuvalt kasvanud ning kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi mõned osad on jõudnud lausa kuuekümne protsendini. nagu Lami raport soovi-, ütleb, meie eesmärk peaks olema eh, vähendada kolmandiku võrra teadusuuringute innovatsiooni eh, finantseerimisskeeme eh, ning meie eesmärk peab olema see, kuidas välja töötada strateegilisem lähenemine äh, meie teadusuuringute ja innovatsioonipartnerlusele, et garanteerida sidusus ja avatus kõigi uustulnukate jaoks e. eesistuja äh, eesistumise aja lõpuks äh, plaanime koostada nõukogu järeldused kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi ning järgmise äh, raamprogrammi kohta. lisaks tahaksin teid kutsuda meid eesistumiskonverentsile, mis puudutab eh, tippteadusuuringuid ja nende mõju ühiskonnale, mis toimub kaheteistkümnendal oktoobril Tallinnas. siis toimub kõrgetasemeline arutelu selle kohta, kuidas eh, võimalikult suurendada teadusuuringute eh, mõju ning väärtust ning selle abil suudame, loodame välja selgitada uusi argumente teadusuuringutesse investeerimise suurendamiseks Euroopas lõpetuseks sooviksin öelda, et meie eesistumine soovib teha kõik selleks, et garanteerida parima võimalik koostöö Euroopa Parlamendiga, koostöö meie institutsioonide vahel, eh, teadlastega eh, ning eh, teadusinstitutsioonide ja tööstusega on võtmetähtsusega selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta järgses Euroopas areneksid edasi teadusuuringud ja innovatsioon. suur aitäh, see on oluline sõnum, kuid loomulikult Eh, on meil siin väga palju, mille peale mõelda ja järgmine eh, sõna saab härra Eeler sõna. tere tulemast parlamenti. ja ma hindan vägagi seda ettevalmistustööd, mida teie riik tegi enne eesistumise algust ja ja parlamendi jaoks oli väga huvipakkuv, et ähm, suhteliselt äh, väikem riik suutis eesistumist nii hästi ette valmistada, eriti mis puudutab teadusuuringuid, sellepärast et ähm, kui ma tohin öelda, siis ähm, isegi suuremad liikmesriigid ei ole sellega sugugi mitte alati hästi hakkama saanud. aga minu küsimus on nüüd suhteliselt otsene. nii et ähm, mis puudutab teie eesistumist ja eelarvet, äh, siis eelarve osas ka otsused langetatakse, te rääkisite selle Lami äh, raportist, aga äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, me nüüd äh, eeldame seda, et me selle kolmeprotsendilise eesmärgiga oleme täiesti läbi kukkunud ja seda erinevatel põhjustel. Te mainisite seda, et, et Euroopa Liidu eelarve on ähm, väikese ulatusega proportsionaalsuse poolest ja mõningad liikmesriigid on isegi ähm, kärpinud oma kulutusi ja isegi tööstus on vähendanud oma kulutusi äh, just äh, äh, teadusuuringutesse innovatsiooni ja see on ka väga kurb. ja lõppude lõpuks on asi ikkagi rahas ja ma sooviksingi teada, et, et, et äh, kuidas teie eesistumise ajal saadakse ka, ka toetada võib-olla siiski ikkagi vahendite suurendamist, et, et see meie poolt oli pakkumine, et sada kakskümmend miljardit läks veel juurde. nii et ähm, Lami raportis oli mainitud kolmesadat miljardit äh, aga see on seotud ka Põhja-Ameerika ja Aasia investeeringutega. Need on ka meie konkurentideks. ja ka USA teadval määral oma eelarvet suurendanud, aga meie eelarve on suhteliselt tagasihoidlikuks jäänud. nii et kas te kavatsete ambitsioonikamaid ettepanekuid toetada? mida me loodame siin komisjoni poolt äh, tulevat vähemalt, mis puudutab siis vähemalt kom-, äh, suuremaid numbreid, mida me ootame komisjoni poolt. ja mis puudutab nüüd seda ähm, ähm, tippteaduse programmi, siis jah, meil on ikkagi ähm, suur lünk selles osas ja äh, ja septembrikuuga, kuise kohtumisega meil seotud ka ootused ja meie tervitaksime väga seda, kui, kui eesistuja saaks ka natukene mikromajandada seda, kuidas seda lünka vähendada. Te ehk saaksite natukene ka sellest rääkida. suur tänu. ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel proua Balska. suur tänu. aitäh, härra esimees ja mul on väga hea meel kohtuda taas kord proua ministriga, kellega me kohtusime täna juba lennelõunasel äh, kohtumisel, kus me räägime haridusest, aga nüüd me, me räägiksime siis ainult teadusuuringutest. ja mul oleks teile kolm küsimust. esimene küsimus. millised on teie mõtted ja selle tulemusena ka, milliseid meetmeid te kavatsete võtta uue raamprogrammi raames selleks, et vähendada sellist territoriaalset ähm, ebavõrdsust selle osas, mis puudutab Horisont kakskümmend kakskümmend vahendite äh, et need praegu on siiski suurem osa läinud ainult nelja liikmesriiki ja see on väga suur probleem. see on suur probleem, millega me peame tegelema Te rääkisite juba tõhustatud partnerlusest ja, ja see ongi just see valdkond, mis mulle huvi pakub ja kuidas te kavatsete seda teha. ja järgmine küsimus. kas te toetate ka parlamendi ettepanekut, mis puudutab siis ka patente ja pöörake tähelepanu ka ikkagi headele äh, projektidele, mis, mida siiski, mis on head olnud, aga mida ikkagi ei rahastatud. ja eelkõneleja rääkis sellest, äh, et äh, kas me peaks mitte pürgima just sünergia ähm, mõjude poole just raamprogrammi puhul ja ja arvestades sellega, kui palju meil raha suunatakse kaitsetööstusesse, siis eh, seal on ka vaja tegeleda alusuuringutega ja just alusuuringute osas mingisuguseid eh, uuringuid praegu eh, ei edendata, tegu on ikkagi tapamasinatega, aitäh! ja järgmisena saab sõna kolleeg Tošenovski ECR-i poolt. suur tänu. tere tulemast ka minu poolt, proua minister. mul on väga hea meel, et äh, olete tulnud ka siia meie komisjoni ja ma hindan väga seda, mida te rääkisite teadusuuringutest, sellepärast et teadusuuringud on meiepoolne panus tulevikku nii et ähm, võib-olla me enam ei näe teadusuuringute vilju, aga sellegipoolest see on äärmiselt oluline. oluline on äh, rääkida ka ähm, Horisont kahekümne kahekümnest äh, Brexiti ähm, kontekstist, rääkida ka sellest, kuidas need mõlemad omavahel seotud on, sellepärast et Ühendkuningriik oli väga suur panustaja just ülikoolide teadusuuringutes ja Horisont kakskümmend kakskümmend peatselt äh, päädib ja me peame teadma, mis äh, saab sellest äh, ka seoses Brexitiga, mitte ainult finantsplaanis, vaid me peame rääkima ka sellest, mis saab Ühendkuningriigi panusest äh, senisest panusest teadusuuringutesse ja mis saab sellest nüüd peale Brexitit? ja ma tean, et Brexiti läbirääkimised ei ole veel käsitlenud teadusuuringu teemat, aga ma arvan, et ka seda teemat peab peatselt käsitlema. sest äh, ma loodan, et äh, sellest saab sõbralik Brexit. ja ma loodan, et teadusuuringute kontaktid ülikoolide vahel jäävad samasuguseks ähm, nagu praegu. sest ähm, Ühendkuningriik äh, on äh, juhtrollis äh, ka ülikoolide teadusuuringute osas. suur tänu teile siia tulemise eest ja palju edu esitamiseks. suur tänu, härra kolleeg ja järgmisena saab sõna proua Kaja Kallas ALDE poolt ja Eesti poolt, seda on võib-olla isegi olulisem täna mainida uh,. Thank you ähm,. Äh, jah, ma küsin eesti keeles, nagu täna juba traditsiooniks on äh,. mul on tegelikult kaks küsimust. <clears throat> üks, üks puudutab seda, et Euroopas on igasuguseid toredaid programme, mis puudutavad teaduse rahastamist ja ja, ja teadust ennast, aga mis on puudu väga tihti, on tegelikult äh, need äh, sidemed nende programmide vahel või nad äh, kõik on nagu eraldi. et, et küsimus tegelikult, mida siin eelnev ähm, ähm, kolleeg ka puudutas natuke väga spetsiifilise valdkonna pealt, aga ma küsiksin üldisemalt, et kas, äh, kas Eesti eesistumisel on äh, plaan selleks, et suurendada neid sünergiaid erinevate programmide vahel, mis on ette nähtud? Äh, ja teine küsimus puudutab ähm, robootikat ja tehisintellekti, et kas <clears throat> Eesti eesistumine valmistab ette ka Euroopa ähm, mis see finantsraamistiku ülevaatamist äh, seoses äh, teadusega robootika ja tehisintellekti valdkonnas, aitäh! Uh, suur tänu, Claude Turmas Roheliste nimel. suur tänu! mul oleks teile küsimus, et äh, ma ei tea, kas ta eesti keeles on selline kontseptsioon olnud meie nimetame neid valgeteks elevantideks. ja, ja see puudutab äh, kahteteist, kuute äh, kahteteist miljardit. nii et kui me räägime vahenditest, siis meil on üks ähm, projekt, äh, mis puudutab ähm, fuusionreaktorit, ähm, mis paraku liiga hilja käivitub selleks, et olla tõesti oluline nii et meil on, oleme praegu silmitsi eelarve vähendamise kärbetega ja Ühendkuningriigi lahkumisega ja keegi ei tegele sellega, nii et me räägime küll, et me peame võimalikult palju saama raha oma raha eest, aga meil olid suured lootused, aga need ei realiseerunud ja nüüd me peame selle eh, peatama ja selle raha tagasi võtma ja siin on tegu kahe tuhande parima teadlasega, nii et nemad peaksid nüüd võib-olla mingi kasulikumat tegelema. et äh, kui te julgete, et võib-olla te tegelete siis ka selle nimetatud valge elevandiga. jaa. Ähm, innovatsioon ja tööstuspoliitika. Hiina on väga hästi organiseerunud äh, turuosaline, nemad on praegu meie päikese Äh, solaarenergiatööstuse kahe-kolme aasta jooksul sealt turult välja poksinud. miks? sellepärast, et me ei suuda leida viitesadat, kaheksasadat miljonit, ühte miljardit äh, selleks, et investeerida mm, ühte kõige kiiremini arenevasse mm, tööstussektorisse. nii et meil ei ole piisavalt äh, riskikapitali selleks, et tegeleda juba järgmise põlvkonna solaarenergiaga. nii et kuigi kuigi teadusuuringud selles vallas on kõige paremad just Euroopas ja sellegipoolest me ei suuda teadusuuringutest minna üle tööstus, tööstusliku tootmiseni. ja seesama puudutab ka akust ja patareisid. nii et, et tehakse Euroopa poolt väga suuri pingutusi, aga kui seda te ei tehta, siis sellisel juhul me kaotame Aasia vastu. ja sellest ei saa mingisugune edulugu nii et ma olen väga optimistlik ja iga hommiku ma ärkan, ärkan väga rõõmsal optimistlikul meelel. aga vahetevahel tuleb ikkagi ka mõista, kus on meie nõrkused, nii et riskikapital ja, ja julgus siis ka peatada nende mõningate unelmate edasi piinamise. ehk siis valgete elevantidega edasi minemise. aitäh, kolleeg first of all um, uh, dear members of um, European kallid parlamendi liikmed, on väga tore näha, kuidas me mõtleme väga sarnaste joonte. oleme samuti mures, nähes nagu härra Turmes seda ütles, kuidas Aasia, mitte ainult Hiina, kogu Aasia, kui kiiresti liigub edasi, Lõuna-Korea, India astub kiirete sammudega edasi ning samuti meie tavapärane konkurent Ameerika Ühendriigid, me endiselt räägime samal ajal. ärgem unustagem, endiselt on meid kakskümmend kaheksa liikmesriiki, huvi, huve on erinevaid, riiklikke võimalusi on erinevaid. kuid konkurentsieelise kaotamine meil on võimeid, meil on häid teadlasi, teadlased on innovaatilised, vabad, nad on autonoomsed oma tegevuses kui ja ärgem unustagem kõigi programmide juures, mis on meie põhiline eelis, see on eh, baasteadusuuringud ning eh, meie teadlased võivad eh, suurepäraseid asju teha pikas perspektiivis, samas aga me soovime lähedasemat, tihedamat koostööd, praktilisemaid lahendusi ning sellepärast äh, on see ka meie eesistumise prioriteet, oleme keskendunud kahele küsimusele. kõigepealt üritame praegust olukorda ratsionaalsemaks muuta. Äh, nagu seda ütles ka proua Luvatška, äh, on oluline, et me suudame manööverdada selles paksus metsas on palju erinevaid programme nagu seda ütles ka Kaja Kallas, meil on erinevaid programme, erinevaid partnerlusvõimalusi ning eelkõige on vaja pilt selgeks lüüa ning vaadata, mida me saame tegelikult teha. kolmandik on väga ambitsioonikas, aga me üritame sellele eesmärgile lähemale jõuda. teine väga oluline teema konkurentsi jaoks on kõik äh, teiepoolsed soovitused äh, parlamendis äh, sarnanevad sellele, mida tegi härra Lami. meil on vaja suuremaid finantsvõimalusi, seda riiklikul tasandil, aga ka Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja, nagu seda ütles härra Eeler, kui ta küsis, kui ambitsioonikad me oleme nõukogu tasandil, algavad praegu arutelud, kuid loomulikult kõik, kes vastutavad teadusküsimuste eest, on nõus sellega, et ilmselgelt on meil vaja palju ambitsioonikamaid plaane kui seni, kuid meil on vaja ka järgnevaid argumente ja me peame näitama seda, kuidas kuidas teadusuuringud ja innovatsioon mõjuvad Äh, reaalmajandusele ja selles osas me jääme mõnikord äh, rongist maha, sest äh, me ei istu koos teadlastega, ettevõtetega ja samas seda hoolimata sellest, et oleme samas linnas, peame üritama mõelda selle peale, mida öelda teistele ministritele, majandusministritele, finantsministritele, kuid tulles nüüd ambitsioonikamate Äh, eesmärkide juurde, see oleks võib-olla see sada kakskümmend miljardit, äh, sest äh, Euroopa Parlament on alati olnud meie võimaluste suurendamise poolt ning nõukogu tasandil praegu on alles väga vara, kuid üritame ambitsioonikaid ettepanekuid koostada ning äh, nüüd see, mida siin mainiti härra Došinovski poolt, ta rääkis Brexitist, see on meie kõikide mure, sest äh, praegu on veel väga ravene hetk ning kardan, et britid isegi ei tea, Eh, kuhu läbirääkimised eh, viivad eh, ja kuidas nad lõpevad, aga kui räägime teadusuuringutest, siis kui me vaatame noori õpetajaid, õppejõudusid, teadlasi, siis ka brit-, britid ise on väga-väga mures. on näha, et me kõik ollakse no, huvitatud äh, sellest, et vastastikust äh, kasulikku, vastastikuselt kasulik koostöö ei kaoks, et äh, me saaks endiselt teha koostööd ja loomulikult <clears throat> ei ole sellist ei ole jõutud sellise läbirääkimiste hetkeni, et äh, oleks võimalik öelda, kuhu me oleme omadega jõudnud, aga kui kõigil osapooltel on sarnased eesmärgid, siis olen sügavalt veendunud selles, et äh, on võimalik äh, saavutatud mitte kaotada. ning rääkides tulevikust, siis meie finantsvõimalused, kuidas edasi minna, algpunkt on hea, meil on häid väiteid, meil on häid vahearuandeid, millele võib toetuda ning meil on ka selliseid ettepanekuid, et oleme oma, mis näitavad, et oleme oma kodutööd teinud ning kuidas leida suuremat sünergiat, kuidas rohkem ratsionaliseerida, kuidas näidata võimalikku mõju majandusele ning oluline on ka rääkida sellest, kuidas mitmesuguseid programme omavahel siduda ning kui räägime algatustest, nagu näiteks Euroopa eh, innovatsioonialgatus või kui räägime erinevatest sünergiatest struktuurifondi ettepanekutega, kuidas on võimalik eh, struktuurifondi ja mõned teised fondid eh, ja ja neid äh, kokku viia teadusuuringutega, sellepärast et on oluline, äh, et äh, kõik see toob rohkem vahendeid ka teadusuuringutesse ning härra Eiler, te olete sellega aastaid tegelenud, nii et te teate, et on tehtud ka selliseid ettepanekuid, äh, äh, mis tähendavad seda, et ka osa põllumajandusettepanekutest võidakse suunata edasi ja teadusuuringute poole, nii et äh, üldiselt meie lähtekohad on sarnased ning üks asi ei tule teise kulult ning selles osas on meie seisukohad väga sarnased. mis puudutab tipp teadust äh, ja baasuuringuid, äh, siis Euroopa Eesti töötab, toetab mõlemaid. samas aga me oleme väga-väga mures ning äh, meie eesmä-, esimestamise jaoks on seal üks küsimusi, mida edasi arutada ning üritame astuda vajalikke samme nii teie kui Lami raport annab meile Äh, väga hea ülevaade sellest, kuidas edasi liikuda, kasutades struktuurifonde või muid. igatahes äh, äh, meie jaoks on väga hea see, et meil on hea alus, millelt lähtuda, mille alusel läbirääkimisi pidada, meil on piisavalt uuringuid tehtud, nüüd näeme seda, kuidas, milline koostöö ja partnerlus eri eh, erasektoriga, eh, sidusrühmadega, liikmesriikidega eh, võib toimuda, millise kompromissini võiks veel jõuda eesistumise lõpuks, et see teatud hulk edasi anda Bulgaariale. aitäh, proua minister, kõikide nende vastuste eest. loodame, et Te peate meeles meie kommentaare, meie küsimusi ka eesistumise ajal ning võtate arvesse meie kommentaare, kui juhite Euroopa Liidu tööd nõukogu tasandil. suur tänu teile ka sissejuhatava sõnavõtu eest ning suur tänu, et tulite meie komisjoni, Euroopa Parlamenti. me oleme valmis tegema teiega koostööd, nii nagu ka teie oma sõnavõtus alguses ütlesite. suur tänu teile veel kord, aitäh! Uh, dear friends, ladies and gentlemen. kallid sõbrad, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liidu energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, päevakorrapunkt neliteist meie päevakorras ja meie raportööriks on kolleeg Martin Helvei Peterson. ja see on üks osa puhta energiapaketist eurooplastele ning Atseri määrus on mõeldud selleks, et äh, rääkida uutest ülesannetest sellele ametile ja vaadata, millised on muutused elektriturus. ja raporti projektile on esitatud raport, raporti projektis on raportöör esitanud kolmkümmend kuus muudatusettepanekut, et ametit tugevdada, mis oli meie raportööri peamine eesmärk ja kallis kolleeg, palun annan teile siis sõna ja enne kui me arutlema hakkame, saate väikese sissejuhatuse teha. suur tänu, lugupeetud esimees ja kõigepealt ma tänaksin meie variraportööre mul on olnud juba arutelu variraportööridega, tegemist on äärmiselt tehnilise teemavaldkonnaga, keerulise äh, teemaga ja korraldasime seminari, et selle ettepanekuga täpsemalt tutvuda, sellest oli kasu meile kõigile meil on vaja energia siseturgu ja see tooks kasu palju meie tarbijatele, meie ettevõtetele ja ka üldse planeedile Maa. komisjoni hinnangul võib see kaasa tuua seitse koma viis miljardit eurot äh, aastas, mis on suurepärane summa. aga meil ei ole energia ühtset turgu. vastupidi, me isegi ei suuda äh, väiksemat kasumit lõigata meie tarbijate jaoks. odav energia ei saa liikuda nendesse piirkondadesse, kus elektri hind on kallis ja elektrivaba liikumine piiriüleselt on harv nähtus. võtame näiteks, näiteks minu enda koduriigi, siis võrkude vaheline ühendus Taani ja Saksamaa vahel on äh, sageli ülekoormatud ja sellega äh, läheb kaduma suuri summasid ja kui me vaatame piire äh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, siis samasugused väljakutsed seisavad kõigi ees. seda saaks vältida ja kui me viiksime läbi korraliku reformi, oleks olukord teistsugune ka meie ITRE komisjonis ütleme me sageli, et me tahame, et turg töötaks, aga selleks, et turg töötaks, oleks meil vaja siiski mingisugust reguleerimist Atser ja äh, Enso E on suutnud paika panna võrgustiku eeskirjad, ühised eeskirjad, mille abil äh, on standardimist ja ühtlustamist parandatud. aga Atserit tuleb tugevdada selleks, et informatsiooni saada. ja nagu te teate, siis äh, info on oluline ükskõik millise reformi seisukohast ja ka praegu ja seetõttu me peaksime rõhutama, kui oluline on äh, lähimuspõhimõte ning see, et äh, otsuseid langetatakse õigel tasandil. seetõttu on meil vaja rohkem piirkondlikku koostööd, et äh, liikmesriigid ja liikmesriikide põhivõrguettevõtted ei rakendaks protektsionistlikke meetmeid omaenda koduriigis selles valdkonnas äh, on väga palju olnud äh, müüte seoses äh, nende piirkondlike operatsioonide keskustega ja on palju räägitud sellest, et võib tekitada see palju raskusi, aga lugege komisjoni ettepanek läbi ja siin on palju valesti arusaamisi. ma tahaksin, et me räägiksime ilma nende vääriti mõistmisteta sellest teemast ja äh, energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti kohta teen mitmeid ettepanekuid, mis puudutab direktorite pädevust, siis ma tahan, arvan, et seda peaks suurendama, et direktor äh, peaks reguleerivatelt asutustelt nõuda, et äh, ettepanekuid saadetakse Koostööametile, kui see mõjutab äh, energia siseturgu märgatavalt. nagu me kõik teame, Koostööametis on äh, praegu piiratud ressursid ressursid, mis on märkimisväärselt väiksemad kui see, mida tegelikult vaja läheks. ma leian, et äh, hästi toimiv koostööamet eeldab ka piisavat ning stabiilset rahastamist ning seetõttu peaks mõningate teenuste eest võimaldama Aserile ka võimalust äh, tasu võtta. ja äh, haldusnõukogu äh, teenib avalikke huvisid ja ei peaks sellest lähtuvalt poliitilistest juhtnööridest lähtuvalt tegutsema. mis puudutab juhtumist, siis me ei tahaks ummikseise, aga samas tahaksime, et kokkulepe äh, no, asutuste vahel oleks tugev. ma arvan, et meil peaks olema lihthäälte enamus äh, hääletuspõhimõtteks, aga olen valmis selle üle kolleegidega läbi rääkima ja direktor peaks olema vastutav Euroopa Parlamendi ees, aruandluskohast äh, kohuslane Euroopa Parlamendi ees, nii nagu ka praegune määrus ette näeb ja kõik see toob Aseri õigesse olukorda, õiges suunas ja see oleks õige samm äh, tõelise Euroopa turu suunas. see on üks äh, valdkondi, kus meie poliitikutena peaksime Euroopa kodanikele näitama, et äh, me suudame nii mõndagi saavutada. Euroopa peaks ootama, et Euroopa Parlamendi liikmed aitavad kaasa madalamate hindadeni, hindade saavutamisele kodanike jaoks ootan põnevusega teiste variraportööride kommentaare ning edasist koostööd kolleegidega, aitäh! Thank you very much suur,! suur-suur tänu selle raporti eest, suur tänu ka sõnavõtu eest enne meie järgnevat arutelu. ja teie lahkel loal annan sõna kolleeg Pošale, variraportöörile. kas Rahvapartei ei saagi sõna, küsib äh, härra Posse. aitäh! lugupeetud äh, esimees, kallid kolleegid, algatuseks tahaksin tänada Mortenit raporti eest, tahaksin tänada Mortenit senise koostöö eest ja äh, uuesti sõnastatud määrustatud äh, määrus on kahetasandiline, ühelt poolt räägime koostööameti pädevustest, otsustusprotsessis, piiriülestest küsimustest ja teine ta tase on siis erinevate äh, asutuste toimimine. minu seisukoht on selge, meil on vaja tugevat koostööametit suuremate pädevustega, suuremate volitustega ja jõustavate jõustusvolitustega, äh, et me saavutaksime odavama energia ja lisaks volitustele tuleb keskenduda ka Atseri ressurssidele. volitused peavad olema ka sellised, et äh, amet saaks teostada järelevalvet, seiret äh, siseturu üle, aga äh, et koostööamet saiteks saaks aidata kaasa ka õigusloomeliste lünkade täitmisele ning langetada jõustatavaid siduvaid otsuseid ning tegutseda äh, Euroopa üleselt. koostööametil peaks olema võimalus kehtestada siduvaid otsuseid ning rakendada ka sanktsioone liikmesriikide reguleerivatele asutustele. ametil peaks olema ka võimalus sanktsioneerida, trahvida otsusest mitte kinnipidamist. sellisel moel tagame hoolt selle eest, kanname hoolt selle eest, et äh, energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet vastab meie äh, energeetikasektori vajadustele. siin on ka probleeme piiratud ressurssidega, hääletusmuutusega, millele tuleb tähelepanu pöörata ja komisjon on teinud ettepaneku tühistada liikmesriikide õiguspoliitilistest äh, juhtnööridest mitte kinni pidada mis puudutab inimressursse, siis äh, Atseril äh, on ressursid piiratud ja seetõttu peaks äh, olema Atseril võimalik nõuda tasu registreerimise eest. teine küsimus on reguleerivate asutuste nõukogu hääletus, kus tegemist peaks olema lihthäälte enamuse põhimõttega, mitte kaks kolmandikku häälte põhi, enamusega ja kõikidel liikmesriikidel peaks olema üks hääl ja siis äh, haldusnõukogu, mis ei pea poliitilistest suunistest kinni, see on äh, oluline selleks, et amet toimiks. ja lõpetuseks ma arvan, et läbipaistvus ning aruandluskohustus peaks äh, olema tähtsamal kohal kõikidel tasanditel. suur tänu, härra Tošanovski saab sõna järgmisena ja härra Tošenovski asendab täna härra Henkelit, kes on variraportöör Euroopa konservatiivide reformistide pärast. suur tänu, austatud kolleegid. härra Henkel, meie variraportöör, ei saanud täna tulla ja seetõttu tutvustaksin tema seisukohti. ta tahaks tänada raportööri selle raporti eest meil on väga positiivne hinnang äh, ettepanekule ning äh, raportöör on seda ettepanekut veel paremaks muutnud. eriti tervitab härra Enkel muudatusettepanekut number viis. see toob kaasa siduvad kohustused, mille abil saab tagada eeskirjadest kinnipidamise siduvad otsused peavad liikmesriikide reguleerivad asutused äh, jõustama, kui Asser sellise taotluse esitab, ja ametil peaks olema võimalik äh, nõuda andmeid ja teavet reguleerivalt, äh, reguleerivatelt asutustelt oma pädevusvaldkonnas selleks, et tagada kogu hulgituru läbipaistvus. sellel turul on monopolistlikke äh, struktuure ja nendest tuleb vabaneda selleks, et meil oleks täielikult liberaliseeritud turg ning äh, energia hind oleks konkurentsivõimeline. amet peaks vastu võtma äh, otsuseid piiriülestes küsimustes ja meil on vaja rohkem Euroopat, rohkem Euroopa järelevalvet energiaturu üle, selleks et kõikidest eeskirjadest, varustuskindlusega seotud eeskirjadest, konkurentsivõimega seotud eeskirjadest ning õiglase hinnaga seotud eeskirjadest peetaks kinni. praegu ei ole selles vallas Assarile päde, pädevusi antud ja seetõttu mina toetaksin et sellega käiks kaasas ka suuremad eelarvevahendid ja suuremad inimressursid. aitäh. härra Turmes, palun, suur tänu, Tšerži. ma ei saanud varem kohal käia, nii et räägiksin täpsemalt, millised on meie seisukohad. roheliste fraktsioon leiab, et tegelikult ei ole ühtegi ametit, kus investeeringute ning kasumi vahekord oleks äh, niivõrd äh, suurte, niivõrd rabav. sadade miljonitega on tavaliselt võimalik päris palju saavutada. ja siin on probleemiks see, et puudu jääb usaldusest mina toetan neid piirkondlikke operatsioonikeskusi, ROK, ja mõnikord tuleb meil siis äh, liikmesriikide kitsastest huvidest kaugemale vaadata ja äh, mulle meenutab see sõna äh, või lühend rock äh,, ingliskeelset sõna rock, kiigutama ja ma arvan, et mõnikord tuleks seda paati kiigutada. ja äh, mul on tunne, et äh, siin ei ole tehnilisi vigu, vaid tegelikult äh, poliitiline lähenemisviis on olnud vildakas. Atsari äh, juhi rollil ja liikmesriikide reguleerivatel asutustel on ähm, suhted äärmiselt pingelised ja kuskil on käärid, läbipaistvusest jääb puudu ja mina toetan igati koostööametile uute volituste andmist, aga me peaksime vaatama ka, millised on äh, läbipaistvust puudutavad sise-eeskirjad, selleks et ähm, asju tõesti tehtaks ka nii, et äh, et need oleksid Euroopa asutuse, Euroopa tasandi asutuse ülesannete kõrgusel. ja siis veel. see äh, retroaktiivne prioriteet juurdepääsu ning eelisjaotuse äh, kõrvaldamine, kuidas see peaks üldse Asseri mandaati kuuluma, miks nad peaksid olema vaenulikud taastuvenergia suhtes, jõudsin praktiliselt järeldusele, et mõningad reguleerivad asutused arvavad, et maakera on lame, nad ei ole aru saanud, et me ei tee kaubandust kaubanduse enda pärast, vaid sellepärast, et turg on parim detsentraliseeritud süsteemi koordineerida ja koordineerija ja ma loodan, et Atser saab ka seda aru ja et meil oleks vaja äh, sada protsenti taastuvenergiale põhinevat lähenemisviisi. ja veel üks küsimus ka komisjonile, ma arvan, et siin on veel üks kummaline asi. nimelt äh, valimisprotsess. Äh, lobiorganisatsioon CA on ühelt poolt ja siis löövad lobiorganisatsioonid äh, ja äh, nõukogu ühte kampa. paistab, et tegemist on liikmesriikide reguleerivate asutuste lobi edendamisega. see ei ole hea mõte. ei ole hea mõte, et valimised äh, toimuvad ka sellest põhimõttest lähtuvalt. nii et ainult üks mees või naine võib seda organisatsiooni juhtida. kui tegemist on samas ametliku Euroopa Liidu äh, organisatsiooniga, kes, kellel on ametlikud Euroopa tasandilt antud volitused. ja ma arvan, et äh, reguleeriv, et meil peaksid olema kaks erinevat juhti ja ähm, need on kaks erinevat äh, asja. kuue ja kolleeg Selik Jõotis. suur tänu! lubage tänada kolleeg Martinit seni tehtud koostöö eest meie fraktsiooni jaoks on oluline, et Atser ei ole Euroopa amet, tegemist on lihtsalt koostööplatvormiga. reguleerivate asutuste koostööplatvormiga. see ei peaks langetama otsuseid strateegia üle. siiamaani ei ole Euroopa Liit suutnud mõningate probleemidega tegeleda mõningad piirkonnad on eelmise, endiselt äh, resoleer-, isoleeritud ja ma arvan, et erinevate riikide omapärasid tuleks arvesse võtta. komisjoni ettepanek ja äh, härra Petersoni ettepanek äh, suurendada Assari volitusi läheb liikmesriikide suveräänsete õigustega vastuollu. ja sellega õõnestatakse liikmesriikide reguleerivate asutuste rolli. meie toetame artiklit nelikümmend kolm Asseri nõukogu peaks vastu võtma otsuseid kolmandate riikidega suhete kohta, aga äh, on siin, aga, aga neil ei peaks olema selliseid volitusi, sellepärast et kolmandate riikidega suhtlemine peaks olema liikmesriikide kätes. ainult kolmandad riigid, kes on võtnud vastu AKI energia ja keskkonna vallas Euroopa Liidu lepingutega, peaksid ole, tulema kõne alla. muude kriteeriumite üle Assar ei peaks otsuseid langetama ja nüüd paar sõna ka reguleeriva nõukogu kohta, Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu kohta. artikkel, mis käsitleb reguleerimise äh, hä-, hääletusõigusi, äh, see ettepanek on ohtlik ja õõnestab äh, esindatust selles kogus. ja see läheb vastuollu väiksemate riikide äh, huvidega. ja me teame, kuidas sellel otsustustasandil äh, asju tehakse. ja sellest lähtuvalt esitame terve rea muudatusettepanekuid. European Commission. komisjon Energia DG direktor Rebalhard, nii nagu tavaliselt selle teema puhul. aitäh, härra esimees ja, ja vabandust, et ma siin kogu aeg esinen. esimees, jah. et meil on vaja koostööd teiega ja teie peaksite siis ka koostööd tegema omavahel. kõigepealt ma sooviksin tervitada ja tunnustada härra Pedersoni raportit ja muudatusettepanekuid mitte ainult sellepärast, et see suures äh, osas toetab komisjoni ettepanekut, mille eest me oleme väga tänulikud, vaid ka sellest, et see raport ja selle muudatusettepanekud äh, tegelikult ka tugevdavad mõningaid punkte meie oma ettepanekus. aga ühe punkti osas ma pean ütlema, et te olete vähem ambitsioonikas kui meie ja nüüd äh, ma tuleksin selle konkreetse punkti juurde ja siis tooksin välja ka need punktid, mida te meie ettepanekuga võrreldes olete tugevdanud. niisiis, te olete vähem ambitsioonikas selles osas, kuidas te näete Atseri kaasatust just äh, otsuste äh, langetamise osas, mis puudutab meetodeid piirkondlikul tasandil. ja need tulenevadki võrgu eeskirjadest suurel määral, nii et kõigepealt te pakute välja võimaluse, et nad lepivad omavahel kokku ja siis, kui nad ei lepi kokku, siis nad pöörduvad Atseri juurde. see on väga pikk menetlus ja see ja see toimib juba praegu ja kuna see ei ole väga tõhus menetlus, siis seetõttu me leidsime, et palju tõhusam ja lihtsam oleks ähm, anda need piirkondlikud otsused otse Atserile ja vastavale allakomisjonile ähm, konkreetses piirkonnas. aga see oli ka ainus punkt, kus ma märkasin, et te olete vähem ambitsioonikas kui meie, et olulisemad on need punktid, kus te tõesti olete tugevdanud äh, meie ettepanekut ja ka teie kolleegid on suurel määral toetanud äh, seda tugevdamist. esiteks on rahastamisküsimused ja seda meie ettepanek ei ole käsitlenud ja, ja Atser saab ähm, küsida tasusid, see on teie ettepanek, jah, ma ütlen, et, et see oleks tõesti üheks viisiks, kuidas me Atseri finantsolukorda saame parandada ja tugevdada, ma sooviksin ühte asja veel rõhutada. me peame sõnastust veel lihvima, sellepärast et sõnastus peab olema kooskõlas ka eelarve sätetega ja ka õigusraamistik, mille alusel agentuur tegutseb, sellega peab ka olema kooskõlas, aga ma olen kindel, et me lahenduse leiame, sellepärast et äh, mis puudutab tasude küsimust, siis seda saab kindlasti kooskõlastada nii äh, õigusraamistikuga kui siis ka äh, finantseeskirjadega. ja veel üks väga oluline küsimus mida me jätsime võib-olla kahe silma vahele, aga teie mitte. nimelt annate uusi volitusi Atserile selleks, et äh, nõuda siis ka äh, vajalikku äh, infot põhivõrguettevõtjate võrgustikult. see oli varem suureks probleemiks, sellepärast et nad ei olnud väga valmid teavet jagama aga ma sooviksin, et te laiendaksite seda oma raportis ka ähm, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule, sellepärast et meie keskendusime elektrile äh, selle tegevuse käigus ja siis me peaksime sama ähm, koht, sama asja kasutama siis ka gaasisektori puhul. nii et siin te hakkate neid kahte valdkonda üksteisega äh, ühendama, ma seda ei kritiseeri, aga ma lihtsalt toon selle välja. ja veel üks punkt, mida te olete tugevamaks muutnud, nimelt Atseri roll ähm, nõuetele vastavuse osas. ehk kõigepealt te äh, soovite, et, et äh, et peab olema siis kooskõlas Atseri eeskirjadega, sellega ma olen nõus, aga muudatusettepanekus viis te lähete isegi kaugemale kus te toote välja siduvad otsused, mida langetab Atser nõuetele vastavuse osas seoses õigusaktidega. ja minu ainus küsimus siinkohal on, et kas see ei ole mitte komisjoni eksklusiivne roll, sellepärast et komisjon on ju Euroopa lepingute kaitsja ja kas me mitte ei anna siin praegu agentuurile mittekohast rolli, nimelt et Atser peaks siis hakkama äh, Äh, kontrollima, kas tegutsetakse vastavalt äh, Euroopa Liidu õigusele. ja see rangem regulatiivseire äh, ROK-ide poolt ehk siis piirkondliku talituskeskuste poolt, mina täna hommikul nimetasin seda piirkondlikuks koordineerimiskeskusest RCC, nii et see oli siis mõiste, mis tuli härra Karinšilt, nii et see on loomulikult loogiline jätk et kui te hakkate piirkondlikke koordineerimiskeskusi eh, kujundama, siis loomulikult peab olema ka ülevaade ja, ja paljud mured, mis välja toodi seoses eh, ja kaoksid, eh, kui oleksid siis piirkondlikud koordineerimiskeskused, sellepärast et toim-, kui paigas on toimiv seire nii et täna hommikul ma juba rääkisin, kui oluline on see, et meil oleksid piirkondliku koostöö organid olemas. ja ma lõpetuseks ma sooviksin esitada, vastata küsimusele, mille härra Turmes komisjonile esitas. see puudutab siis valikumenetlust, eh, nimelt regulatiivasutuste nõukogu juhataja valimine ja ka eh, Siri eh, era õigusliku organi juhatuse valimine. ja me oleme seda juba arutanud Tasseriga ja, ja praegune juhataja, kes on siis kahel kohal, nii siis ähm, regulatiivasutuse nõukogus ja selles siis kom-, me oleme öelnud, et äh, komisjon ei ole nõus sellise valimismenetlusega, et, et kõigepealt siis siia paneb paika oma juhataja äh, ja siis praktiliselt automaatselt samast isikust saab ka reguleerijate nõukogu eh, eh, juhataja. et see ei ole korrektne kui selline asi juhtub, siis me kindlasti sekkume valimistesse, et me ei, ei nõustu sellega. ma olen nõus teiega, härra Turmes, et parim oleks see, kui meil oleksid äh, täiesti erinevad isikud nendes ametites, aga seda me ei saa praegu ähm, äh, rakendada, aga ähm, me saaksime tagada selle, et regulatiivasutuste nõukogu juhataja kõigepealt valitakse kandidaatide seast ja sellisel juhul see eraõiguslik organ saab teha ükskõik mida nad võivad siis kas või sama isiku valida oma juhatajaks, aga kõigepealt, siis tuleb järjekord ümber muuta, et kõigepealt regulatiivasutuse nõukogu juhataja tuleb valida ja alles seejärel siis eraõigusliku organi juhataja. nii et äh, kui mingisuguseid kõrvalekaldeid sellest menetlusest ähm, tekib, siis me sellega kindlasti ei nõustu ja me sekkume. aitäh teile, härra direktor, nende selgituste eest ja ma oma seisukohtade selgitamisest, see on väga oluline meie jaoks, sest see on ju teie ettepanek. ja nüüd ma paluksingi, et meie kolleeg Peterson võtaks sõna lõppsõnaks. aitäh, härra esimees, veel kord sooviksin tänada kolleege kõikide märkuste eest. ja ma sooviksin öelda, et ähm, ma olen väga ka optimistlik meie võimaluste äh, osas me, ma usun, et me jõuame ka suure toetuseni ja see on ka meie eesmärgiks. ja loomulikult kõikide ehm, teemade puhul, mis käsitlevad energiat, me soovime ikkagi jõuda ehm, suure toetuseni selleks, et me saaksime võimalikult hästi ka läbi rääkida nõukogu nagu. kolleeg Pohhale suur tänu teile märkuste eest, ma arvan, et meil on siin, meie ühisosa on siin suur ja ma sooviksin tänada ka härra Dušanovskit, kes esindas härra Henkeli DCR-ist, et nende toetusest on ka suur abi. ja ka see suurendab veelgi minu optimismi, et, et me kindlasti saavutame häid tulemusi ja sama tänusõnad ka härra Turmesele. ma ei ole päris kindel, kas ma saan nõustuda kõikide märkustega, mille tõi välja härra Sülkiotis, aga eks me näeme siis, mis läbirääkimistel saab ja lõpetuseks ähm, komisjoni märkuste juurde. jah, kindlasti. loomulikult see pahandab mind, kui ähm, komisjon ütleb, et meie ei ole nii ambitsioonikad kui nemad, et võib-olla me saame siin üht-teist parandada läbirääkimiste käigus aga mis puudutab äh, nüüd mõningaid ähm, detaile, õiguslikke detaile, siis loomulikult me peame tagama selle, et kõik oleks tehtud korrektselt, nii et ma olen äh, Äh, nõus te, teie märkustega, mis puudutasid seda süsteemi ja süsteemide toimivaks muutmist. ja nagu te teate, siis äh, septembri keskpaigas on muudatusettepanekute äh, esitamistähtaeg, nii et ma usun, et see annab ka kolleegidele võimaluse äh, uue jõuga peale suvepuhkust äh, koostada väga häid äh, muudatusettepanekuid. jah, ja siis me ei tea, milline on äh, nõukogu ambitsioonikus on. jaa. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neliteist september kaks tuhat seitseteist keskpäev. suur tänu härra raportöörile ja ka variraportööridele, kolleegidele kes osalesid arutelus ja loomulikult suur tänu ka Euroopa Komisjoni esindajale ja ka kogu meeskonnale ja ka komisjoni peadirektoraadi direktorile. ja nüüd lähme järgmise punkti juurde, biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamine ja see puudutab siis artikli sada kakskümmend seitse alusel äh, äh, koostatavad konsulteerimisteemad, äh, see puudutab avaliku erasektori ähm, algatusi, oluline on siis see, et kõik sidusrühmad ühendada. ja tugevdada Euroopa Liidu juhtrolli just biotoorainel põhineva tööstuse arendamisel. ja äh, raportööriks aastal kaks tuhat neliteist oli härra Lambert van Nistelrooy. ja ühisettevõtted peaksid toimima äh, kümme aastat, see tähendab siis aastani kaks tuhat kakskümmend neli. ja täna meie raportöör on härra Miroslav Pohhem. ja ma paluksingi, et teeksite sissejuhatuse, palun. suur tänu. suur tänu selle sissejuhatuse eest ja suur tänu ka selle eh, väga hea kohtumise eest. niisiis, meil on seitse ühisettevõtet ja, ja aastast kaks tuhat viisteist on neid kaheksa ning äh, määrus näeb ka ette, et nad peaksid tegutsema kuni aastani kaks tuhat kakskümmend neli. eesmärgiks on äh, tõhustada siis äh, biotoorainetel põhinevate tööstusharude ühisettevõtteid ja see raport käsitleb muudetud määrust ja peaks ka finantseerimismehhanisme käsitlema. niisiis, ähm, eelarve on seitse koma kolmkümmend viis miljardit ja rahad tulevad nii erasektorist kui ka Euroopa Liidu eelarvest. euro, erasektor on ühenenud ähm, ka vastavas ähm, konsortsiumis ning kaks koma seitse miljardit läheb siis neile sellest kolmest äh, miljardist. ja siin on ette nähtud ka operatiivtegevusteks äh, äh, sada kakskümmend kaks ja pool miljonit eurot, mis on ette nähtud kahe tuhande kahekümne neljandaks aastaks, aga meil on rahastusega teatavaid probleeme, sellepärast et võib juhtuda, et mõningad ettevõtted, kes on teinud panuseid PBT-sse, samas projektides ei osalegi. näiteks ettevõte A paneb äh, raha PBT-sse, aga selle, ähm, äh, sellest saab kasu äh, aga ettevõte B ja see ettevõte B võib olla hoopis ettevõte A konkurent ja seetõttu ettevõtted väga hea meelega ei soovi investeerida nendesse projektidesse ja see võib ohtu seada kogu programmi ja ka programmi eesmärgid ning see võib mõjutada nii ettevõtteid kui ka kogu sektorit ja see ja seda negatiivset trendi eh, näitavad ka numbrid, et saja kaheksakümnest kahest miljonist eh, väga vähe on läinud ühisettevõtetesse ja seetõttu komisjon on määrust muutnud, tegu on tehnilise muudatusega ja see võimaldab nüüd ettevõtetel teha, panustada projektidesse, teha otsemakseid ka ähm, teistele projekti osalistele ja see muudatus tuli peale äh, konsultatsiooni konsortsiumi liikmetega ja siis ka koos vastava komitee liikmetega. ma olen äh, nende uute muudat-, need uued muudatused läbi vaadanud ja ma ka analüüsisin, kas selle muudatusega võivad, äh, võib finantseerimine muut-, muutuda keerulisemaks, aga ma ikkagi otsustasin toetada komisjoni muudatusettepanekut, sellepärast et oluline on see, et äh, programm täidetakse ja et programm oleks avatud ja läbipaistev. ja mul oleks ka küsimus komisjonile, et mis saab sellest seitsmekümnest miljonist eurost, mis on äh, praegu äh, praegu hoiul ja kas on ette nähtud veel lisainvesteeringuid biotoorainel põhinevatesse projektidesse? aitäh ka selle nii-öelda uurimistöö eest. ja teie jõupingutuste eest, sest äh, olete võim-, väga palju ähm, erinevat informatsiooni kogunud, mida nüüd meiega jagasite, sest arvan, et peaksime saama tunda ennast turvaliselt äh, ja hankima äh, Äh, võimalikult palju informatsiooni äh, selles valdkonnas ka äh, selleks, et era- ja avalik sektor saaks koostööd teha. suur aitäh! E-, rahvapartei nimel saab sõna härra Kambus. suur aitäh teile, esimees, kõigepealt ma sooviksin tänada härra Vohhi tehtud töö eest selle raportiga. ma olen täiesti veendunud, et me jõuame äh, kokkuleppele eh, muudatusettepanekute osas. tema on väga hästi selgeks teinud selle, milline on põhiprobleem <clears throat> ning eh, ka on selgitanud, milliseid raskusi on ettevõtetel seni olnud praegu selle küsimusega. võttes arvesse milline on, äh, seda on Euroopa Liidu üldhuvid, äh, siis äh, on oluline, <clears throat> et me suudaks võimalikult hästi koostada omapoolsed ettepanekud, komisjon teeb ettepaneku näiteks finantseerida teatud projekte lisaks selle, mis juba praegu programmi näol olemas on ning äh, see aitaks meil olemasolevaid probleeme lahendada ning esimesed ette, eesmärke täita. komisjon räägib ka negatiivsetest tagajärgedest eh, seoses biotööstuste väärtusahelatega, eriti VKE-de jaoks ja samuti tehnoloogiakeskuste, ülikoolide jaoks ning meie meelest peaks see olema võtmetähtsusega ning meie jaoks on väga oluline ka toetada VKE-sid, tehnoloogia uurimiskeskuseid ja ülikoole. samas üks väike äh, detail lisada, kuid hoolimata komisjoni heast ettepanekust äh, peaks äh, käima selle kõigega kaasas ka kõigi osapooltega konsulteerimine ning kaasama peaks ka Euroopa kodanikke ning koostama peaks ka äh, tõsiseltvõetava mõjuhinnangu. saame aru, et komisjonil on kiire selle määruse äh, lõpetamisega, sellega lõpule jõudmisega. Äh, see, kuid peaksime parlamendist paluma komisjonilt, et sellised menetluste puhul täidetakse kõiki nõudmisi, et protsess oleks võimalikult avatud ja läbipaistev. lõpetuseks sooviks veel kord väljendada eh, tänu tehtud töö eest meie raportöörile, härra Pohhele ning olen veendunud, et muudatusettepanekute abil on meil võimalik jõuda kõigile sobiva kokkuleppeni. suur tänu, järgmisena saab sõna eh, härra Fox. Eh, suur aitäh Äh, minu kolleeg härra Van Boss ei saanud kohale tulla täna. ma pean äh, vabandama kolleegide ees, ma peaks praegu olema majanduskomisjonis juba, nii et kohe, kui ma sõnavõtu lõpetan, lähen ma ära. ECR tervitab komisjoni tegevust, eriti selles osas, mis puudutaks ühisettevõtete tegevuskulusid eh, katta tööstusepoolsete eh, panustega. seda eh, kasutatakse juba teistes valdkondades, nagu näiteks innovatiivse meditsiini algatuse juures ning komisjoni analüüs näitab, et selliste ettevõtete ühitegevus on ainulaadne ja aitab kuusse kaasa tuua väga häid tulemusi see on praktiliselt mõistlik, see on rahanduslikult mõistlik, see eh, on eh, initsiatiiviks eh, ja stiimuliks erasektorile. et era- ja avalik sektor teeks tõhusat koostööd ja kasutaks paremini maksumaksja raha. see, kui seda võimaldatakse, on see ainult positiivne kogu sektorile. härra Van Vosse soovib tänada raportööri ning ECR soovib tema ja teiste variraportööridega edasi ka koostööd teha, aitäh! suur tänu! aitäh teile, kallis kolleeg, loomulikult äh, esitasite te ECR-i ning äh, nüüd soodaks, sooviksime kuulda, äh, mida ALDE sellest arvab ja sõna saab proua Maisner, teil on sõna suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma sooviksin ka tänada härra raportööri ja ma võin äh, öelda, et ma võin äh, tegelikult nõustuda täielikult eelkõnelega ETSR-ist, sellepärast et ma leian, et see algatus on vägagi tervitatav, sellepärast et ähm, ka ähm, äh, siin on arvamused ka ähm, regi ja eelarve kontrolli komisjonilt tulnud ja, ja see, et see algatus on oluline, selgub ka sealt aga see, et lisameetod lisatakse finantseerimisele praegusele, see on väga hea, sellepärast tegu on ikkagi äh, pidevalt kasvava sektoriga ja me peame tegema kõik selleks, et majanduse kasvu ka lihtsustada ja me peaksime lihtsustama ka seda, et äh, projektid saaksid vahendeid võimalikult kiiresti ja ja siin tuleb kindlasti vähendada ka bürokraatiat, see on ka väga positiivne, nagu Fox äsja ütles, siis innovatsi-, innovatiivse meditsiini äh, puhul me oleme näinud, et see juba toimib, seal on olemas näide selle kohta, et see meetod on tõesti toimiv. ja me oleme kõik sellega nõus, et see on sektor, millel on väga suur tulevikupotentsiaal ja siin kasutatakse biotooraineid ja, ja siin kasutatakse seda kasutatakse siis ka äh, taastuvbensiini äh, tootmiseks näiteks, nii et see on väga oluline äh, ka taastuvenergia jaoks, uute energiaallikate jaoks ja me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et selle sektori töö toimimist lihtsustada ja lihtsustada ka seda, et rahad selle sektorini jõuaksid, nii et ma ei ole sugugi mitte skeptiline ja ja ma ootan huviga meie koostööd ja toetan seda, mida komisjon on välja pakkunud, aitäh! suur tänu teile. ning äh, Euroopa Komisjoni nimel annan ma sõna. Äh, saab sõna Voldemar Kütt, kes esindab äh, teadusuuringute ja arengu peadirektoraati. täisnimi. suur tänu teile, härra esimees aitäh kõigile, kes äh, oma panuse andsid arutellu. tänan äh, raportööri hea analüüsi eest, mul ei ole eriti palju midagi lisada ning äh, võib-olla sooviksin esile tõsta ka seda, kui olulise sektoriga on tegemist, nagu seda ka mõned sõnavõtjad mainisid, biopõhised tööstused on väga olulised paljude erinevate sektorite jaoks, seda äh, bio, selliste eh, <clears throat> toodete loomisel, nagu näiteks bioplasti eh, väljatöötamisel ning eh, kui räägime ka jäätmetest eh, ning eh, samuti ka väetiste väljatöötamisest. paljude tööstussektorite jaoks on see faktor oluline energiaturva, toiduturvalisuse jaoks, energiatõhusamate tööstuste jaoks, seega arvan, et roll on väga oluline. see on lihtsalt selgituseks ning võib-olla nüüd minnes punkti juurde, mis tõstatati Pohe poolt, mida kavatseme teha seitsmekümne miljoniga, mis praegusel hetkel on, mille kasutamine on peatatud, komisjon on praegusel hetkel oma kohuseid täitnud, kaitstes komisjoni finantshuve, nagu seda äh, oleme, tegime ka eelnevatel aastatel Eh, kui nägime, millised on finantspanused eh, programmide tasandil, härra Pohhe kirjeldas seda, tööstused eh, ei soovi finantseerida oma konkurente, <clears throat> oleme eelarve edasistesse aastatesse lükanud, meie oleme mõistnud, et tööstusel on raske tulemusi leida, seega me esitasime ka Äh, muudatusettepaneku ning äh, kui see vastu võetakse, siis loodetavasti saab seda kasutada juba sellel aastal. me saame seda oma ettepanekutes kasutada ka järgmisel aastal ning äh, kui kõik läheb nii, nagu ähm, planeeritud, siis on seitsekümmend miljonit võimalik sellesse programmi hiljemalt, hilisematel aastatel tagasi panna. see tähendab lihtsalt, et see eelarvevahend lükatakse sellest aastast edasi järgmistesse aastatesse, nii et eh, kokkuvõttes võib öelda, et eh, totaalsele, täielikule eelarvele pole sellel otsest mõju. tahaksin selgeks eh, teha kooperatiivpanuste osas, see ei mõjuta sularahapanuseid, mida tehakse administratiivsel tasandil enamus Äh, sel-, neist vahenditest tuleb äh, komisjoni poolt. arvan, et äh, edasisi punkte ei ole, nagu keegi seda mainis, et praegusel hetkel sellega tegeleb juba EMRM ning ma tänan teid teie panuste eest ning olen tänulik härra Pohhele ja kõigile, kes sõna võtsid. suur aitäh teile yeah.! ja härra Pohhe, kas te soovite midagi lisada, kõik ütleb, et hea, kõik ütlevad, et hea raport, mida teie arvate vastuseks? suur aitäh teile. mina võin rääkida väga lühidalt. ma, mul on see eelis, et ma olen raportöör eh, ka finants eh, kokkuvõtete osas äh, kõik ühisettevõtetele ning äh, siin öeldi, et äh, nii peab edasi minema, mina olen aga nõus ka sellega, et avaliku konsultatsiooni faasi puudumine, mis tähendab seda, et avalikkus jäetakse välja, võib jätta negatiivse, võib avaldada negatiivset mõju. ma saan aru, et see on sellepärast, et me soovime kogu pret-, protsessi kiirendada pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat, see ei ole aga piisav õigustus, kui eh, kritiseeritakse eh, sellepärast, et avalik eh, konsultatsioon ei toimu, siis mina toetan, et seda mainitaks, sest see on, see on faktor, mis praegusel hetkel puudu on ning ma ei saa aru, miks erasektor aastaid tagasi oli valmis toetama neid tingimusi. kaks tuhat neliteist pidi olema tegu mingisuguse segadusega, sest tavaliselt nii ei tehta ja e, e, tavaliselt määrust nii kiiresti ei muudeta, kuid arvan, et oleme e, avanud võimaluse Eh, luua eh, teed, eh, parem tee selle teemaga edasiminekuks ning hiljem võime kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal selle protsessiga edasi minna. suur aitäh teile selle kokkuvõtte eest ning nii palju, kui mina aru saan, kui ma nüüd vaatan päevakorda, siis näen, et teie olite meie päevakorras viimane kõneleja. kui me lähme järg- ja siis lähme järgmise päevakorra poolde, see on muud küsimused, kuid ma Äh, ei näe, et keegi selles osas sõna sooviks ning näen, et kohtume järgmine kord neljandal septembril pärast äh, suvepuhkust, neljandal septembril, nii et ilusat puhkust kõigile ja ja äh, esimees lahkelt tänab ka kõiki tõlke ning soovib tänada hea tõlke eest meie mõtete tõlkimise eest, nägime täna suurepärast näidet kuidas Eesti ministrid rääkisid eesti keelt. nii et ka tõlgid on ära teeninud omapoolse puhkuse, sellega veel lõpetame nelikümmend minutit varem, nii et eh, maga-, maksame tagasi võla eilsest, kui me eh, panime tõlgid kauge, kauem töötama ning neljandal septembril kohtume jälle. suur tänu teile!